Uh, uh, kallid kolleegid, palju on teid siia juba ruumi tulnud, ma paluksin teil nüüd ka istet võtta, et me saaksime kiiresti-kiiresti päevakorra äh, vastu võtta, kui teil midagi selle vastu ei ole. ja punkt viis meie päevakorrast jääb ära, sellega olete te juba kursis tõenäoliselt, see on siis äh, Moitša Kleeva raportiga, mis puudutab äh, raha ülekandmisega seotud teavet. sama puudutab punkti kuus rahasüsteemide, rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine ja siis punkt kümm, investeerimistoodete põhiteabe dokumendid, proua Perese raport, need see samuti. tuletaksin teile meelde, et homme alustame oma tööd kell kümme ja kõigepealt räägime siis Euroopa poolaastast ja kõik teised teadaanded edastan ma teile siis, kui meil on juba toimunud arvamuste vahetus volinikuga ja nagu ma ütlesin, homme alustame kell kümme aga liikmesriikide parlamentide arvamuste vahetus on pärastlõunal ja tavaliselt meie tavalist programmi jätkame kell kuusteist kolmkümmend oma komisjoniga pärast seda. ja nüüd tervitaksin meie volinikku, mul on väga hea meel, et me saame vahetada teiega arvamusi finantsturgude viimasest arengust ja härra volinik on ECOFIN-i viimaselt kohtumiselt just tagasi jõudnud, eks me siis kuuleme erinevatest rahastamise, rahandusturu asjadest ähm, äh, ja eurofondidest, äh, rahastamise vahendite juurdepääsust äh, ja nii edasi ja nii edasi ja ma arvan, et on suurepärane, et meil on just nimelt täna see arvamuste vahetus Lehman Brothers kriisi ja viiendal sünnipäeval nii-öelda ja nii, et võime siis vaadata, kuhu me oleme jõudnud finantsturgude reguleerimisega. ja sel nädalal on ajalehed täis endiste peapankurite äh, aruandeid, äh, kes rõhutatakse, et on vaja rohkem läbipaistvust, rohkem ühtlustamist, äh, tarbijakaitset ja meil ei tohiks olla selliseid ettevõtteid, mis on liiga suured, et läbi kukkuda. ja igal juhul äh, on meil vaja finantsreguleerimise valdkonna jaoks äh, tugevat volinikku ja me oleme me tõesti praegu ka päris palju saavutanud. niisiis, härra volinik, annan teile sõna. terve rida inimesi soovivad ka äh, küsimusi esitada, nii et lähme, hakkame pihta. suur tänu äh,, proua esimees, tere päevast kõigile, mul on väga hea meel ja härra Daimoni sõnum on mulle suureks julgustuseks, ma olen temaga regulaarselt kohtunud kolme aasta jooksul, hoolimata sellest, et pangandussfäärides kohtun tihtipeale inimestega, kellel on väga lühike mälu. kuid mina ütlen alati, et meil ei ole õigus omada lühikest mälu selle kriisi, pangakriisi tõttu, eh, mida ei, mille, eh, mille puhul eile tähistasime Lehman Brothersi pankroti viiendat aastapäeva ning selles vaimus soovime õppust võtta finantskriisist ning äh, ajaga sammu pidada, kuid me ei ole veel oma ülesandeid täielikult täitnud, nii et me ei saa veel endale õlale patsutada, kuid äh, nagu Sankt-Peterburgis G kahekümne puhul näga, nägime ning ka ECOFIN-i kohtumisel, kus äh, viibisin laupäeval, seal nägime, et nüüd on aeg tunnistada ka, et me oleme palju tööd ära teinud, et tõepoolest finantskriisist õppust võtta ning äh, me võime seda nüüd äh, öelda. Need ministrid, äh, kes seal kohal olid, julgustasid meid meie töös, mida me teeme, et taastada suhtelist stabiilsust, see jääb alati suhteliseks ning luua ehm, parem õhkkond finantsturgude jaoks, kuid minu jaoks on praegu kõige olulisem olla valvas ja tegutseda, meil ei ole veel aeg käes, et endale õlale patsutada. siin on kaks põhisuunda, struktuurireformid riigi, liikmesriikides, riigi rahanduse tugevdamine ning äh, riigi poliitika vastav haldamine ning äh, lõpuks äh, ka finantssektori tugevuse tagamine finantssektori olukord paraneb, hoolimata sellest, et kõik on suhteline ja kapitaliseerumis, kapitaliseerimistase on suurte pankade puhul Euroopas võrreldav USA-ga ning täna oleme ka miinimumnõuetest ette jõudnud üheteist protsendi võrra keskmiselt arvates, igal juhul on see arv, mis Vilniuses pangajärelevalveameti poolt välja toodi. ma ütlesin, et palju on veel vaja ära teha. alustagem äh, ühest peamisest prioriteedist, mis on äh, pangaliit mul oli võimalus öelda teile ka eelmisel neljapäeval olulise hääletuse puhul, ja meil oli ka eelmisel nädalal kolm olulist hääletust, kõigepealt pankade liialdusi puudutav hääletus, McCarthy raport, siis hüpoteeklaene puudutav hääletus ning lõpuks panga järelevalvet puudutav hääletus Eurotsoonis. ma tahaks teile meelde tuletada, et pangaliidu ülesehitamiseks Eurotsoonis on vaja üles ehitatud single rule book, ühtne reeglite raamat kahekümne kaheksa liikmesriigi puhul, sellepärast et pangaliit tähendab single rule book'i rakendamist Eurotsoonis, kuid veelgi integreeritumal äh, moel aga kõigepealt on meil seda single rule book'i vaja, praegu meil seda veel täielikult ei ole. meil on äh, CDR neli kapitalinõuete määrus ja me oleme siin võidelnud oluliselt pankade killustamise vastu selle õigusaktiga, et tagada pankade tugevus, kuid meil on veel terve rida sektoreid, kus me peame e, toetama panku, mõtlen siin maksuteemat e, ja ka näiteks äh, ettevõtete maksustamise küsimust, need on ülesanded meile tulevikuks. Single rule book siis. Peter Simon teab, et siin on ka hoiuste garantiid ja näiteks Gunnar Hökmark on töötanud siin äh, pangakriiside lahendamise nimel, nüüd meil on siin selles sektoris palju tööd veel ära teha, kõigepealt single rulebook ning integreeritud moel selle ellu rakendamine, järelevalve, teie kolleegid Sven Kiigold ja Mariann Tyson on siin väga palju tööd ära teinud ning lõpuks äh, veel teisedki tööd ministrid äh, rääkisid nendest teemadest pikalt äh, reedese lõuna jooksul, kus ma samuti osalesin. Äh, tegemist oli väga nõudliku aruteluga ja see on ka arusaadav niigi keeruka küsimuse puhul nii juriidilises kui finantsilises plaanis. ma nägin seal ähm, panga keskpankade juhtide ning ministrite soovi kiiresti edasi liikuda. mitte keegi ei sea küsimuse alla selle pangaliidu teist alussammast. kõigepealt rääkisime mm, artiklist sada neliteist, mis on meie ettepaneku õiguslikuks aluseks, on meie õigusteenistused nõukogus, Euroopa Keskpangas ja mujal on öelnud, et et äh, ühisturu aluseks olev artikkel sada neliteist on kõige kasulikum ja kõige operatiivsem artikkel, et pangaliitu üles ehitada ning äh, ma kordan teile veel üle, et äh, edaspidi võib aluslepingu muutumine, nagu Wolfgang von Schäuble on öelnud, võib see lubada süsteemi veelgi parandada ja niipea, kui see tekst äh, vastu võetakse, siis äh, kavatseme aluslepingut hakata muutma. Äh, küsimus ka komisjoni rolli kohta ja pädevusala kohta. siin on tegemist ka äh, kriisilahendusmehhanismi rakendamise detailidega. me püüame siin jõuda dünaamilise kompromissini, nagu me tegime ka pangandusjärelevalve puhul. ainuke kriitiline piir on see, et me peame jõudma süsteemini, mis toimib. ja see peab arvesse võtma Dexia või teiste kriiside puhul tekkinud probleeme, et ähm, mitmed ähm, erinevad organid, kes peavad kriisi lahendama, ei oska koostööd teha, ei oska ühist lahendust leida. me peame seda kõike meeles pidama ning siin olen valmis minema kompromissile, võttes arvesse muidugi parlamendi ning nõukogu äh, soove. Äh, pangaliidu kõrval ning single rulebooki puhul, mis on vaja lõpule viia, on ka kõik kõik äh, algatused, mis on meie päevakorras ja mis äh, praegu teie päevakorda täidavad. ma olen rääkinud siin juba pankade liialdustest, äh, mis võeti, mil, mille teemaline raport võeti vastu ning tuletan teile meelde, et me peame kiiresti edasi liikuma äh, selle teksti ellu rakendamise suunas, mis on finantsturgude moraliseerimise võtmeks. tuletan teile veel meelde, et meil on siin terve rida töid, mis on vaja lõpule viia ja mida, mille kallal tehakse praegu palju tööd. Markus Feberi ehm, raport, mis äh, võtab arvesse meie kohustusi, mis me võtsime G kahekümne raames. meil on siin ka äh, Omnibus kaks, kus meil on ette näha äh, kokkulepe, siis ähm, ähm, keskdepositooriumite määrus ning lõpuks ka mm, tarbijaid puudutav osa, mis ma ütlesin kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Pripsi raames koos vaheldu-, vahendust puudutava raportiga Werner Langeni, Volning Utsitsi raportiga Sven Kiigoldi poolt Äh, ning äh, Jürgen Klude raportiga äh, peavad jõudma lõplike kokkulepeteni enne Euroopa Parlamendi valimisi, sest need on tekstid, mis puudutavad tarbijaid ja mis näitavad Euroopat konkreetses valguses kodanikele. siin on parlamendi hääletus äh, hüpoteeklaenude üle, kus Antolin Sanchez Presedo raportööriks üks põhitekstiks, mida soovin näha ellu rakendatavat. siin on terve rida eh, teisi ettepanekuid veel, mis puudutavad ähm, ähm, pangatasude läbipaistvust ja võrreldavust, Äh, pangakontode muutmise lihtsustamine, makseteenuste lihtsustamine äh, ning referentnäitajate raamistik või siis äh, paralleelpangandus. ma tahaksin, et novembris teie komisjon tänu oma ähm, töötajate põhjalikule tööle esitleks ähm, Liikaneni raportit äh, pankade struktuurireformi kohta novembrikuus ja lõpuks tahaksin teile veel meelde tuletada neid teemasid, äh, mida te käsitlete koos juurikomisjoniga ning äh, mis osalevad samuti selles Ehm, järelevalve ning läbipaistvuspaketis äh, audit, siis äh, rahapesuvastane võitlus ning äh, ettevõtete rahastamine. tahaksin nüüd kokkuvõtteks meelde tuletada kõiki neid õigusakte, mis peavad meie majanduse juhtima tootliku kapitali äh, suunas finantskapitalilt, meil on vaja äh, tugevamaid alustalasid, mis oleksid ka läbipaistvamad ning äh, meil on vaja seada finantsturgudele, panna peale kohustused, et nad oleksid reaalmajanduse ja tarbijate teenistuses, selle asemel, et olla iseenda teenistuses, nagu me oleme viimase kahekümne aasta jooksul tihti näinud. konsultatsioonide tulemusega, mis me viisime pikaajaliste investeeringute teemal läbi, saime väga palju vastuseid ning kavatseme need ka avaldada selleks, et äh, hakata liikuma proaktiivsete dünaamiliste seadusettepanekute suunas, nagu äh, alustasime kapitaliriskide passi või ähm, teiste teemade puhul ähm, meil ei ole nüüd äh, veel aeg käes, et endale õlale patsutada, vaid me peame olema valvsad ja tegutsema. enamik neist tekstidest on juba nüüd ellu jõustumas viis aastat pärast Lehman Brothersi pankrotti, kolm aastat pärast seda, kui me neist esimest korda rääkisime ning Euroopa kodanikud, kes kõige rohkem kriisis on kannatanud, kannatavad selle all edasi sellepärast on meil vaja rohkem tahet, valvsust ja tegutsemist, sest see on tingimuseks, mis viib meid tagasi majanduskasvu juurde ning see on poliitiliseks vastuseks kõikjal Euroopas pead tõstvale populismile. ma tänan teid ja olen valmis küsimustele vastama. okei okay, uh,, äh, kolleeg. suur tänu, kolleegid, seitseteist küsimust on meie sõnasoovijate nimekirjas, nii et nii et ma arvan, et kui te teete koostööd ja peate kinni koordinaatorite poolt paika pandud eeskirjadest viis minutit vastuseks ja küsimuseks, siis kakskümmend viis minutit, suurepärane. ja volinik lahkub kell viis. viis minutit küsimuse ja vastuse jaoks, Borgo Seesmaa suur tänu, lugupeetud äh, esimees, lugupeetud volinik. Te, meil ei ole siin põhjust enesega rahuloluks äh, ega ka suurte kokkuvõtete tegemiseks, äh, sellepärast et meil on veel teha jäänud palju tööd selle ametiaja jooksul, aga me peame ütlema ka seda, et juba päris palju on ära tehtud Te rääkisite siin erinevatest tekstidest, erinevatest õigusloomelistest ettepanekutest, need tõendavad seda. me oleme jõudnud tihedas koostöös parlamendi nõukogu vahel päris kaugele ja ka komisjonil on siin muidugi väga tähtis ja keskne roll. ja kui me vaatame, kus me alustasime ja kuhu me oleme jõudnud, siis mulle tundub, et me peame rõhutama kui oluline on olnud Euroopa Liidu roll äh, kriisi ohjamises ja nagu teiegi ütlesite, me peame astuma vastu neile, et Euroopa on üle äh, reguleeritud ja me ei ole reaalsusega kursis, otse vastupidi. aga mul on üks küsimus Ameerika panganduse ja Euroopa panganduse suhe. mõnikord me loeme vaatlejate arvamustest, et pangandussektor Euroopas on nõrgem kui pangandussektor Ameerikas. mida arvate teie selle kohta? suur tänu, härra volinik. suurepärane, palun, volinik, teil on sõna vastuseks. jah, tegemist on väga olulise küsimusega tuletageme meelde, millised on nende kahe pangandussektori vahe ja kuidas me neid äh, käsitleme. tuletan teile kõigepealt meelde, et äh, Euroopa pangandussektor, mis on väga mitmekülgne, finantseerib seitsmekümne viie protsendi ulatuses meie majandust, äh, Ameerika Ühendriikides on see kakskümmend viis protsenti. tuletan teile meelde, et meie rakendame öö, kaheksa tuhande kolmesaja panga puhul ühtseid reegleid, aga USA-s on neid panku ainult kolmkümmend. kuid härra Koses, ma olen väga tähelepaneliku, väga tähelepanelik selle hindamise suhtes ja selle võrdluse suhtes, sest äh, meil on väga palju sõltuvust äh, äh, nende kahe sektori vahel ja need teevad koostööd omavahel. Euroopa Keskpank ning uus järelevalveamet tuletas meile meelde, et Euroopa pankade olukord on palju paranenud viimasel ajal, praegu on omakapital tugevalt arenenud ning kõige suuremate pankade puhul Euroopas on parima kapitalitase üheteist protsendi tasemel. siin on äh, keskpanga avaldatud arvud ja need näitavad, et äh, parima kvaliteediga kapitali puhul ületame äh, miinimumnõudeid, mis on siis seitse protsenti ja üheksa protsenti. kui härra Kosess, aga me räägime CDR neljast siis eh, eh, USA-s on see eh, protsent kolmteist koma viis, aga Euroopas kaksteist koma seitsekümmend viis. mis puudutab risk weighted assets taset, siis see on kolmkümmend neli protsenti USA-s ja kolmkümmend kaks Euroopas nii et äh, sellest äh, võrreldavast olukorrast lähtudes peaksime olema valvsad, sest peale suurte pankade on Euroopas ka palju väikseid panku, kaheksa tuhat. Ähm, äh, osad pangad on suured ning Atlandi-ülesed, sellepärast on stressitestid siin väga olulised. Excellent, so we have kept within the suurepärane, pidasime viiest minutist kinni ja järgmine küsimus Peter Simon ja Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel, palun. lugupeetud härra volinik, suur tänu teie ähm, ettekande eest ja ülevaate andmisest Pangandusliidu kohta ja mind huvitab eelkõige just Saksamaa seisukoht selles osas, et äh, kuidas me saame maksumaksjaid siit tulerindelt äh, välja tuua ja kuidas me saame lõppude lõpuks pangandust muuta komisjon tänuväärsel kombel on teinud äh, ettepaneku, mis puudutab siis äh, ühist äh, fondi ja see võimaldaks meil siin ühe fondiga ühesuguste reeglitega Euroopa Liidu pangandusturgu stabiliseerida. aga Saksamaa valitsus on sellele ettepanekule vastu ja tal on õiguslikke kõhklusi, sellepärast, selliseid kõhklusi, mida liidus teised valitsused ei ole esitanud ja ähm, Saksamaa üks kõrgemaid äh, pank, äh, pangandusametnikke ütles ka, et, ähm, et Saksamaa on sattunud isolatsiooni ja paistab, et äh, Saksamaa blokeerib seda ettepanekut, et maksumaksjad nii-öelda tuleliinilt ära toodakse, et te just ütlesite, et üheks lahenduseks on ikkagi see ühine tee ja et te sellegipoolest oma ettepanekut järgite, kas see tähendab siis konkreetsemalt, et te neid äh, Saksamaa kõhklusi võtate küll teatavaks, aga sellegipoolest ähm, seadusandlikus menetluses äh, ei arvesta nende kõhklustega ja lähete edasi, nii et me saaksime selles osas hääletada või siis äh, kas Saksamaa oma blokaadiga tegelikult laseb selle kinni maksta maksumaksjatel? aitäh kõigepealt Pangaliit, äh, tuletan teile meelde, ja seda on väga oluline iga kord meelde tuletada, on öö, äh, ähm, projekt, mille aluseks on Single Rulebook ja nagu ma oma sissejuhatavas kõnes ütlesin, on meil vaja luua kõigepealt Single Rulebook, enne kui saame äh, ellu rakendada pangaliitu, sellepärast et pangaliit seisneb järelevalvereeglite ja kriisilahendusreeglite rakendamises, mis on kahekümne kaheksas liikmesriigis samad ja seda tuleb teha tõhusalt, integreeritult ning peaaegu föderaalselt Eurotsoonis, kus on süsteemne riskioht ning tugev sõltuvus riikide ning pankade vahel, nii et kõigepealt single rulebook ning selle raames on kriisilahendusdirektiiv ning äh, pangaliit tugineb kahele alustalale, kõigepealt äh, kriisilahendus, mis leidis ka teie toetuse. loomulikult, äh, Peter Simon, siin on kriitikanooli järelevalve kohta Eurotsoonis teie enda koduriigis samuti, nagu te teate, ja siiski seda ei tõlgendatud kui blokaadi sakslased ja ka teised riigid on äh, oma arvamust avaldanud ja me soovime kindlasti luua tekste, mis oleksid õiguslikult äh, tugeval alusel äh, ning läbi kriisilahendusfondi saame lahendada kriise ning vastaval ametil on võimalus otsustada, kuidas toimida kriis, kriisiolukorras kiirelt ja tõhusalt. ma ei kuulnud, kuidas äh, Saksamaa valitsus äh, väljendab öö, äh, oma vastuseisu sellele seadusaktile ja võib-olla siin tugineda õigusteenistuste arvamustele, näiteks nõukogu arvamus on siin väga oluline ja see tugevdab seda õiguslikku alust artikkel sada neliteist, mille ma välja tõin. ma ütlesin ka, et teises etapis, kui saja neljateistkümnendale artiklile põhinedes on äh, kriisilahendusmehhanism üles ehitatud, siis äh, saame me kriise lahendada ja kui ühel päeval äh, komisjoni kaasamata, kui ühel päeval ESM muutub ühenduse tasandi instrumendiks, mida ta praegu ei ole, siis võime ette kujutada, kuidas hiljem on just sellel mehhanismil võime kriise lahendada. sest praegu toimib see valitsustevahelisel tasandil konsensuse alusel. nii et aluslepingu ta-, arenemine, mille komisjon on välja pakkunud, lubaks paremini toimida Eurotsoonil ning selle aluslepingu toetuseks võib öelda, et kui me muudame ESM-i staatust, siis võime kujutada ette, et sellest saab tõepoolest kriisilahendusorgan, kuid me ei saa oodata aluslepingu muutmist, et teha sellest tõhusalt toimivat mehhanismi, sest meil on vaja sellist olukorda, kus pangad maksavad pankade probleemide eest ja mitte maksumaksjad. nii et ma arvan, et kõikide nende vaidluspunktide puhul saame leida valitsustega äh, lahendused, kuid minu jaoks on on Euroopa Parlamendi seisukoht väga oluline, aitäh. Uh, suur tänu, andsin paar äh, sõnu, äh, paar, paar minut, sekundit rohkem lisaaega, sellepärast et on tulekul valimised, aga, aga edaspidi ma ei kavatse nii leebe olla, härra Klints. suur tänu, härra volinik. jääme nüüd äh, selle kriisilahendusfondi juurde ja mina soovin, äh, mind ei huvita see, kas on vaja uut lepingut, vaid minu jaoks on oluline järgmine kriisilahendusfond äh, ei ole veel sisse viidud ja, ja võtab aega, kuni me jõuame lepinguni äh, ja kuni finantsinstitutsioonid on ka kaasatud ja see on kuni viiskümmend, seitsekümmend miljardit on meil vaja selleks, et tõesti vastata suurte pankade vajadustele. Rasmus on EKP-st, e-, tegi ettepaneku, et vahepeal äh, Euroopa stabiilsusmehhanismi kasutada selleks, et seda finantslünka täita. see tähendab seda, et ESM peaks kriisilahendusfondi rahastama. mida te arvate sellest ettepanekust ja teiseks? tegu ei ole mitte ainult finantside küsimusega, vaid ka tahte küsimusega, et kas finantsinstitutsioonid üldse soovivad kriisilahendusfondiga liituda, sellepärast USA-s me ju näeme, et suured pangad on veelgi suuremaks muutunud, aga FDIC sellegipoolest on pidanud laiali saatma tosinaid ähm, ähm, pankasid äh, probleeme lahendama, Euroopas selle, sellist arengut me näinud ei ole, et kas te üldse näete, et Euroopas on äh, soovi ähm, hakata pankasid laiali saatma või neid ja ainult ühe Saksa pangaga on äh, sellist probleemi lahendamist tehtud ja minu meelest äh, väga palju, väga palju pangandustegevusi läheb äh, nii-öelda varipangandusse, näiteks äh, mis puudutab tuletisinstrumenti, seal juba üle viiekümne protsendi nendest tehingutest läheb varipangandusse, shadow banking usse. mida teie arvate, milliseid meetmeid tuleks sellise fenomeni edasiarenemise vastu võtta? muidugi võtab aega Äh, kriisilahendusfondi ellurakendamine, kuid kui me seda põhjalikult äh, ette ei valmista, siis võtab see veel rohkem aega. nii et äh, ma püüaksin väga pragmaatiliselt öelda, et kui me arvame, et see idee on õige, et pangakriiside puhul pöörduda Euroopa põhise fondi poole, eriti kui tegemist on äh, mitmeid riiki hõlmavate pankadega, siis loogem see fond, mis muutuks üha tugevamaks äh, umbes kümne aasta jooksul ning lõpuks saab ta pädevuse täielikult ähm, toimida. tuletan meelde, et tegemist on erafondiga, mitte avaliku fondiga ning Äh, mis puudutab vaheperioodi, siis äh, ma ise tegin selle ettepaneku, et see fond saaks äh, laenata ning seejärel tagasi maksta. me võime siin erinevaid lahendusi ette kujutada, siin toodi välja üks huvitav idee, ma ei ütle, et see on ainuke, kuid me võime tõepoolest ette kujutada, et see fond võiks saada laenata turgudelt, kui selleks vajadus tekib. teiseks tõepoolest, riikidel on kriisilahendusdirektiivi puhul võime lahendada probleeme ning pangaliit Eurotsoonis saab seda teha väga kiiresti, selle asemel, et lahendada eraldi konflikti puhul vastu seina surutult probleeme tõsiseid probleeme, nii et kriisilahendusdirektiivi puhul Äh, on meil võimalus seda teha ning äh, tänu pangandusjärelevalvele äh, ja teha seda koordineeritult. alati on lihtsam ette näha probleeme, kui tagantjärele neid parandada, see on tõsine nii, see on tõsi nii ökoloogiliste katastroofide kui ka panganduskriiside puhul, alati on lihtsam parandada olukorda, mis on ette nähtud ja koordineeritud, kui parandada mingisugust olukorda, mis ei olnud ette nähtud, nähtav nagu viimase viie aasta jooksul, nii et valmistagem ette see kriisilahendusmehhanism. me võime rääkida ka varipangandusest. mul on suur mure selle liikumise pärast, mis te välja tõite ning sellepärast me peame nüüd äh, pang-, traditsioonilise pangandussektori reguleerimisega lõpule jõudma ning äh, seejärel asuma nende fondide kallale, mis on varipangandussüsteemis, äh, kelle poole paljud pöörduvad, et pääseda pankade reguleerimisest. ma olen sellest probleemist täiesti teadlik okay.. Um, then I have uh, Mr uh, Kamal on behalf of the härra Kamal, palun, konservatiivid ja reformistid, palun. suur tänu, proua esimees. ja suur tänu ka teile, volinik. Lehman Brothers harises kokku septembris kahe tuhande kaheksandal aastal, viis aastat tagasi. ja on äh, kolm põhimõtet, millega me pole tegelenud, ehk siis äh, mitte ühtegi maksumaksja rahastatud äh, pankade väljalunastamist, teiseks Äh, direktorite juhtiva isikute vastutusele võtmine ja siis äh, IFRS ja me oleme kuulnud siin kõike, mida te ütlesite äh, pangandusreformi kohta, aga nendes küsimustes oleme siiski jäänud ajast maha, me teame, et pangad on teinud ähm, lobitööd ja ma, aga ma paluksin, et te võtaksite ennast kokku ja siis äh, rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid ja teised küsimused ka kontrolli alla saaksite. väga paljud investorid tunnevad muret rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite pärast ja ma tean, et teie teate, et pangandusstandardite äh, komisjon ja äh, Bank of England äh, on samuti kinnitanud, et rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega on probleeme ja ka poliitilise spektri erinevates pooltes valitseb selles küsimuses üldine üksmeel. EFREGi juhtimine vajab ülevaatamist ja kas te võite kinnitada ka seda meile, et äh, kas äh, rahvusvahelised finantsaruandlustandardid on kooskõlas meie äh, Euroopa Liidu ettevõtlusõigusega ja te teate, et Ühendkuningriigist on avaldatud arvamust, et see ei ole ühildatav ja kas on asjakohane Ameerika Ühendriikide informeerimist puudutavaid standardeid äh, ühitada Euroopa Liidu rohkem juhu, juhi, juhtimist puudutavate standarditega. palun, härra volinik. Äh, härra Kamal, te tõite välja kolm põhimõtet. Äh, võin nad üle korrata, kui selleks vajadus on, kuid me kuulame ära kõik osapooled ja mind ei mõjuta mingisugune lobitöö, kuid me kuulame inimesed ära ja sellepärast oli mul ka väga hea meel, et koos parlamendiga saame äh, luua ekspertrühma, mis on tasakaalustatum ning äh, mida äh, rahastab näiteks Finance Watchi, mis ähm, saab kõrvalt vaadelda meie ettevalmistatavaid tekste kuid me peame rakendama neid kolme põhimõtet, kõigepealt kaitsma maksumaksjaid, ma ütlesin seda ka oma eelnevas vastuses härra Klintsile, meil on nüüd vastavad instrumendid olemas, et lahendada probleemid ilma maksumaksja rahata ning me oleme välja arvutanud, et kui kõik need tekstid, mis on äh, nüüd arutlusel ja peaaegu ka juba vastu võetud, saavad vastu võetud, siis äh, simulatsiooni korras äh, umbes peaaegu kõik äh, kriisi äh, lahendusprobleemid, kus pöörduti maksumaksja rahakoti poole, äh, oleks saanud teistsugused lahendused võib-olla siin on kolm-neli näidet, mõne puhul ei oleks seda saanud niimoodi teha, aga me näeme, et pankade probleemid vähenevad, kui need tekstid tõepoolest jõustuvad. vastutuse küsimus me teeme siin just seda tööd äh, turgude liialduste tekstiga ja homme esitlen benchmarke puudutavat teksti komisjoni nimel ja need, kes äh, neid manipuleerisid, äh, need kuuluvad siis turgude liialduste teksti alla ning meil on ette nähtud ka kriminaalkaristused nendele isikutele ning me oleme siin loomas benchmark'e. me ei süüdista neid organisme, kes neid loovad, kuid me soovime, et rakendataks teatud meetodid ja need oleksid läbipaistvad ning seda tehtakse vastutusrikkalt. teine küsimus, raamatupidamisnormid Mm, ma ei hakka üle kordama, millised on need põhjused, miks Euroopa Liit umbes kümme aastat tagasi otsustas äh, delegeerida selle küsimuse rahvusvahelisele organisatsioonile, mille nimi on äh, ISB ja mina olen väga suurt huvi üles näidanud selle organisatsiooni vastu algusest peale. ma arvan, et me oleme veetnud äh, väga palju aega rääkides juhtimisest, tegemist on tehnilise organisatsiooniga ning lõpuks lõime siis teatud järelevalvenõukogu, kus institutsioonid on samuti esindatud ning selle raames töötangi Euroopa Liidu esindajana. seega parandasime dialoogi EISB-ga eh, e ning me peame nüüd rohkem hakkama aega pühendama raamatupidamisnormide tehnilisele kvaliteedile ja siin on probleem eh, ehk traditsiooniline vastuolu Euroopa ja Ameerika normide vahel eh, ja milline koht nendes normides kuulub turuväärtusele ma võin muidugi mõista, et äh, siin on teatud konflikt, äh, kui asi puudutab äh, läbipaistvust, kuid kui me turuväärtust rakendame nii, nagu ameeriklased seda teevad või soovivad teha, siis me saame saame vältida selliseid olukordi, kus tekib väga palju volatiilsust me räägime ka siin äh, rahvusvahelistest finantsstandarditest ning ERSB mm, nõukogu äh, on viidanud sellele, et äh, Euroopa kannatusel on piirid ja mul on väga kahju, et erinevad partnerid on nüüd sunnitud raamatupidamisnormide puhul oma suveräänsuse juurde tagasi pöörduma, sest äh, maailma äh, tasandil püütakse norme lähendada, kuid äh, seda peavad tegema kõik osapooled, aga kahjuks see praegu nii ei ole. E, eriti just Ameerika e, osapool e, ma loodan, et nad liiguvad selles suunas härra Lambers, palun. suur tänu, härra volinik, mul on väga hea meel teid siin näha, viimasel ajal on teid siin väga palju näha olnud ja esimene märkus, mis te ütlesite Euroopa Keskpanga kohta ja mm, reegleid rakendatakse kahe tuhande kolmesaja panga puhul ja Baasel äh, kolmanda all ja tõsisemas plaanis äh, te püüdsite äh, siin rääkida omavahenditest. kõik see on paberil väga ilus, aga äh, mina tahaksin vähem riske. Pondération des risques et süsteemsed pangad oleksid valmis ka riskide leevendamist vähendama, see oleks meie soov ja me tahaks me oleme teinud väga palju parandusi, aga, aga riski, seda on osaliselt riskifaktoriga tehtud ja seoses ja Euroopa pangad võivad sattuda raskesse olukorda sellegipoolest asset quality, asset quality review on üks nendest küsimustest mis äh, võib jätta parema mulje olukorrast, kui päriselt seda on äh, ja kui see nii juhtub, siis äh, ei ole meil mingisuguseid lahendusi ja me ei saa ka istuda. meil on olnud ka kaks stressitesti juba, mis on nii-öelda suurepäraseid teste andnud, aga, aga see ei pruugi olla tõsi võib-olla te räägiksite meile natukene täpsemalt, milline on teie hinnang sellele, kui Euroopa Keskpank hakkab sellistel alustel rakendama järelevalve põhimõtet, siis kogu meie süsteemi usaldusväärsus kannatab. Te kirjeldasite äh, asju väga õigesti oma küsimuse teises pooles. esimene pool ma ei hakka siin äh, ameeriklaste teemat lahkama. igaüks teeb oma tööd. ameeriklastega on väga oluline see, et meie süsteemid peavad olema koherentsed, võrreldavad, võrdsed ja koostoimivad. see koostalitus äh, on minu jaoks eeltingimuseks selleks, et äh, jõuda ähm, turgude ligipääsemiseni ähm, Atlandi-ülese leppe raames. meie süsteemid peavad olema koos toimivad äh, pankade määruste tasandil kõigepealt. tulen selle küsimuse juurde mis puudutab Ameerika panku, mis ei ole Ameerika pangad, Foreign Banking Organization, mis on meie jaoks tõeliseks probleemiks. kuid äh, olen nõus teie analüüsiga selle dilemma kohta, mis meie ees praegu on, mis puudutab pankade tugevust Euroopas. sellepärast on minu jaoks loogiline, et Euroopa Keskpank oma uues järelevalvepädevuses äh, valmistuks väga tõsiselt ette ja tänan siin härra Draagit ning äh, asepresidenti, kes olid ka Vilniuses kohal. E, ja tänu mitmesajale inimesele see järelevalve ka toimib. Neil on vaja kindlat ülevaadet sellest, mida on vaja järelevalvata. Neil on vaja ülevaadet e, varadest, omavahenditest ja aktivast ning ma arvan, et me võime Euroopa Keskpanka usaldada, et nad teevad seda rangelt ja tõsiselt. ja see on loogiline, et nad teevad seda enne, kui nad hakkavad järelevalvet teostama ja nad tahavad teada, millised on erineva tasandi riskid ja kas omavahendite tase on piisav. küsimus, mille te esitasite, on ka selle kohta, et mis saab backstopist ja see minister, kellega me sellest teemast rääkisime, on väga kindel selles, et on vaja backstopi selleks, et äh, toimuks rekapitaliseerimine, konsolideerimine ning äh, meil on vaja usaldada siin Euroopa Keskpanka selles ülesandes. E härra Pelder, palun aitäh, härra volinik Barnier, esinaine. üks väga pro problemaatiline element pangandusliidu puhul on see, et ähm, need riigid, kes on sattunud kõige suurema kriisi surve alla, et neil ei ole piisavalt üldse võimekust ega ressursse, et äh, oma äripankasid refinantseerida ja samas ei öelda ka, kui suur on äh, kapitalivajadus ja oluline on see, et need andmed tuleksid äh, enne, kui me saame hakata rääkima nii-öelda lõpparvete tegemist ja nüüd, millised ähm, võimalikud äh, poliitilised meetmed oleks võtta, võimalik võtta komisjonil, millised oleks võimalik võtta Euroopa Keskpangal selleks, et pangandusliidust saaks tõesti äh, reaalsus ja et me saaksime ka realistlikult rääkida kulude jagamisest ja samuti ka kapitali tagamisest ja, ja hiljuti tuli välja ka äh, dokument ähm, varipanganduse kohta ja seal äh, räägitakse ka EKP-st ja Eurotsooni ähm, riikide rollist. milline on teie seisukoht? ja tegelikult ähm, me peame ju veel piisavalt andmeid koguma selleks, et näha, millised, äh, milline on see lõpparve tegelikult äh, meie tegevusele. aitäh. Äh, härra Pelder, probleem on selles, et siin aruteludes soovitakse, et kõik oleks kohe paigas ja lõplikult. Te teate väga hästi, et Ehm, demokraatlik äh, aeg on palju pikem kui turgude aeg, et need tekstid äh, jõustuksid ja et meil oleksid vastavad ressursid või tehnilised vahendid, et neid tekste ellu rakendada, nii et see on ähm, jätkuv protsess. Äh, kuid meil on vaja aega selleks, et kriisilahendusfond saaks viiskümmend, kuuskümmend miljardit eurot äh, ja äh, me peame otsast pihta hakkama. Single rule book ning äh, kriisilahendust puudutavad tekstid ja hoiuste tagatist puudutavad tekstid. pangaliit on esimese samba puhul juba loodud, siin on keskpank ja järelevalve äh, tuginevad siin äh, tugevatele alustele. Euroopa Pangandusametiga koostöös, äh, kes viib läbi stressiteste Euroopa Liidus ja ühtse turu raames. ma tahaksin, et me ei spekuleeriks äh, Äh, siin nende arvudega, kui, millised on äh, Eurotsooni pankade vajadused, kellel on vaja rekapitaliseerimist, me ei hakka olukorda ette üle dramatiseerima, kuid äh, paljudel juhtudel me oleme näinud rekapitaliseerimis puhul, seerimise puhul Basel kolme raames et pangad on olnud silmitsi turgudega, nii et meil ei ole siin vaja spekuleerima hakata. ning äh, kui meil on vaja kaitsemeetmeid, siis äh, nõukogu on öelnud, äh, et meil on vaja avalikke kaitsemeetmeid, mis on vajalikud kuid kõik see toimub üldise strateegia raames, meil on vaja seda samm-samm haaval läbi viia ning see, mida meie teeme, on väga raske, see on väga pikaajaline töö, meil on vaja olukorda kaaluda selge pilguga, kuid see on igal juhul parem kui eelnev olukord, kus igas riigis olid inimesed enda hooleks jäetud, tehtud, mõnikord ei olnud neil üldse võimalust probleeme lahendada. pangad, millel olid probleemid, tõmbasid enda kaasa teisi panku, nüüd on meil võimalus luua alused äh, Eurotsooni pangaliidu jaoks on tõeline revolutsioon ja see on igal juhul parem kui äh, iga, kui see, kus igaüks äh, iseenda eest võitleb. On behalf of the non-screen, Mr Martin. ja fraktsioonilise kuuluvusteta kõnelejate nimel härra Martin. mina olen olnud päris kaua aega parlamendi liige, mida rohkem ma seda olen olnud, äh, seda suuremat muret ma tunnen lobitegijate mõju üle meie otsustusprotsessile. seitsesada lobitöötajat töötavad siin Brüsselis pangandussektoris ja neil on kolm miljardit eurot igal aastal eraldatud selleks, et meiega lobitööd teha. ja me teame ka seda, et ka komisjonis tehakse tõsist lobitööd, eriti selles poliitikavaldkonnas kas te võiksite äh, meile siin anda aimu sellest, kas te olete valmis kõiki äh, lobikontakte ja oma teenistujate kontakte lobi tegijatega registreerima? registreerima seda, kellega te räägite, äh, kellega teie teenistujad räägivad, kui kaua ja millest. kas te oleksite ka valmis avaldama lobitegijate sekkumisi ja nende mõju otsuste sõnastusele? meie kolleegid äh, soovivad seda Euroopa Parlamendis, äh, aga ma arvan, et seda tuleks teha ka Euroopa Komisjonis. härra Martin, ma arvan, et äh, parlamendis siin mõned teevad komisjonis seda lausa vabatahtlikult, eks ole? ja annan sõna volinikule. härra Martin kinnitab, et just seda temagi mõtles. Alors, euh, j'ai dit tout à l'heure avant. Ma ütlesin juba enne härra Martin, et ma kuulan ära kõik osapooled, kuid äh, mind ei mõjuta mingisugune lobitöö. minu meelest on mõnikord tegemist isegi täiesti vastutöötava nähtusega. me oleme sellest rääkinud juba Mastercardi kampaania raames, äh, kui oli minu ettepanekuga tegemist äh, pankadevahelise komisjoni kohta, kohta ja ma olin väga šokeeritud sellest kampaaniast, kui palju kulutati reklaamile, kui palju valeartikleid äh, avaldati ajakirjades, kasutades minu fotot ja Mastercardi kasutati siis minu ettepaneku vastu. mõnikord on äh, ka arukamate kampaaniatega tegu kui selle puhul, kuid äh, mind igal juhul lobitöö ei mõjuta ma olen valmis vastama ükskõik äh, milliste, ükskõik millisele küsimusele minu kontaktide kohta. Äh, me peame väga palju konsultatsioone erinevate föderatsioonidega, pankade, kindlustuste puhul ja meil on äh, täielik ülevaade nendest konsultatsioonidest, saate neile ligi ka internetis, seal on protokollid olemas ja e, mis puudutab e, läbipaistvust, puudutab, läbipaistvust puudutab, siis e, minu ajakava on täiesti avalik. ja võib-olla on ka hea, et ma varem ei ole pangandussektoris töötanud, seega olen täiesti avatud ja isegi objektiivne nende küsimuste puhul. me ei ole äh, Äh, mõjutatavad ei mina ega minu kaastöötajad, kuid äh, aususe mõttes pean ütlema, et äh, tihti, härra Martin, kui pangad oma huvisid kaitsevad, siis võivad nad esitada küsimusi, mis on kasulikud ja õiged. tihtipeale mõni äh, lobirühmitus või nende töötaja äh, tõstatab mingi probleemi, mis meil oli kahe silma vahele jäänud. kui pangad teavitavad äh, ebaõiglasest konkurentsist, mis võib aset leida USA-s, kui USA loob Foreign Banking Organizationi, see on täiesti õige argument Mm. ja üldises plaanis äh, mida erinevamad on seisukohad, seda parem on ja sellepärast äh, saame äh, olukorda parandada, sellepärast oleme toetanud ka organisatsioone, kes on akadeemilised või sõltumatud, kes vaatavad meie õigusakte teise pilguga no, ja te ei saa, et te juba olete esitanud oma küsimuse. härra Martin ütleb, et ei, ega ma teie, teid ei tahakski küsimärgi alla seada siin, teie äh, ja teie teenistujad äh, on kindlasti valmis seda teed minema. suur tänu, ütleb proua esinaine, härra proua Wortmann-Kool, Rahvapartei fraktsioon suur tänu, lugupeetud volinik, te alustasite oma sõnavõttu sellega, et toetasite, mida me oleme saavutanud selleks, et meie finantsturud muuta säästlikumaks, jätkusuutlikumaks ja ja et meil oleks õige järelevalvemehhanism. paistab aga, et Euroopa Kohus on selles õigusloomeprotsessis äh, seadnud küsimärgi alla esmahädaabinõuded, äh, hädaabivolitused äh, ja lühikeseks müügi ja kui Euroopa kohus otsustab peajuristi ettepanekut järgida. ja siis, kui tekib hädaolukord, siis ähm, ju see ühehäälsus ei toimi, kas te olete valmis tegema äh, Äh, uue ettepaneku, et täita seda lünka lühikeseks müügi õigusaktis. ja kas te võiksite rääkida pisut konkre-, konkreetsemalt sellest Asmusseni paari päeva tagusest ettepan-, ettepanekust, et ähm, Euroopa Keskpanga hädaabifond võiks uue äh, kriisilahendus, kriisi, uuele kriisilahendusfondile raha laenata mis puudutab härra Klinsi küsimust, äh, mille te siin tõstatasite, siis me ei pakkunud seda ideed välja. nii palju, kui mina mäletan, äh, selles tekstis, äh, mille ma esitasin kriisilahenduse kohta, siis tõstatasin hüpoteesi, kus üleminekuperioodi jooksul ähm, ei ole kriisilahendusfondil veel piisavalt vahendeid, siis saaks see fond pöörduda turgude poole Äh, see on väga huvitav idee, et võiks laenata ka Euroopa mehhanismidelt. Ehm, kui, kas siin on äh, võimalus raha laenata või mitte, see on äh, väga ehm, huvitav küsimus ja see härra Rasmusseni idee ei ole mitte ainuke võimalik lahendus et äh, kriisilahendusfondil oleks äh, piisavalt äh, vahendeid üleminekuperioodi jooksul, kuid ma arvan, et see idee oli väga huvitav. mis puudutab seda dokumenti, mille avaldas kohtujurist ja millele proua Wortmann Kool siin viitas, siis ma mõistan, et on üsna loogiline, et Euroopa Komisjon peab ootama kohtuotsuse ära kes äh, on ainuke, kes saab äh, juriidiliselt äh, pädeva otsuse langetada. ja ainult kohus saab otsustada ähm, ja langetada otsuse, millest me peame kinni pidama, kuid ma olen neid lühikeseks müügimääruse järeldusi lugenud äh, ja need kinnitavad, et artikkel sada neliteist võib olla aluseks, et luua vastav agentuur ning Meroni kohtulahend on see, millest siin täiesti kinni peetakse siin on esmapuhul ainult ühe pädevusvaldkonna puhul kahtlused, ähm, katteta müük ja meie juristid äh, on praegu läbi vaatamas neid järeldusi ja meil on teatud kahtlused äh, nende järelduste kohta. põhimõte on see, et äh, agentuuri toimimisvõimekus äh, on meie peamine eesmärk ning kriisiolukorras kiire toimimise võimekus erinevate operatsioonide puhul, nagu näiteks katete müügi puhul, on meie peamiseks eesmärgiks ja ootame siin kohtutsuse ära, on toimida kriisiolukorras. siin tuleb muidugi seda olukorda väga ettevaatlikult kaaluda, sellepärast et ma ei hakka siin seda kõike üle kordama. jah, ma olen täielikult teadlik sellest, et teie ei saa siin kohtujuristi hinnangut kommenteerida omalt poolt, aga juhul, kui kohus kohtujuristi soovitusest kinni peab äh, ja seda toetab, kas te olete valmis tegema õigusloomelise ettepaneku, et seda lünka sellisel juhul täita? sellepärast, et sellised erakordsed volitused hädaolukorra jaoks peavad Euroopa väärt paberituru järelevalvel olemas olema Ehm, kõigepealt ootame ära kohtusse, kuid eh, minu esialgne vastus on jah, reageerime koheselt, kui eh, selleks eh, vajadus tekib. okei okay., Mr, Mr Hökmark. härra Hökmark, palun, Rahvapartei fraktsioon. suur tänu ja suur tänu ka volinikule. mul on kaks küsimust teile, härra volinik üks neist küsimustest puudutab seda riski, mis meil on Euroopa Liidus, kui meil on kaks kriisilahendussüsteemi, Euroopa Liit, euroala sisene, euroala väline ja sellega seoses kaasnevad oma riskid ja mida te arvate uuest võimalikust moraalsest ohust mis tekib siis, kui liikmesriigid hakkavad uskuma, et keegi teine äh, kannab hoolt nende kriiside ohjamise eest, aga Euroopa tasandil samas äh, selle kriisi lahendamiseks äh, vahendeid ei ole piisavalt. nii et siis vastutus, keegi ei taha seda vastutust oma õlule võtta. mida teie arvate sellest, et võib-olla me hoopis tekitame probleeme selle asemel, et lahendada probleeme? lugupeetud volinik, palun Gunnar, ma tegelikult ei saa teie küsimuse teisest poolest aru ausalt öeldes. mitte sellepärast, et et te räägite inglise keeles, vaid sellepärast, et te, te, te ütlesite, et et komisjon hoopis kriiside või riskide lahendamise asemel võiks riske juurde tekitada. kust need uued riskid peaksid tulema? võib-olla te esitaksite selle küsimuse uuesti? ma ei mõtle siin seda, ütleb härra Höökmark, et komisjon tekitaks riske, mulle komisjon meeldib ja teie teete head tööd. aga kui on õigusloomelised ettepanekud, äh, millega tuuakse kriisi lahendamise vastutus Euroopa tasandile kuid samas äh, kriiside lahendamiseks ei eraldata piisavalt raha Euroopa tasandile, siis tekib see oht, et need, kes peaksid äh, liikmesriikides, liikmesriikide tasandil probleemide eest lahendamise eest äh, hoolt kandma, loodavad, et siiski keegi teine kuskil seda teeb. see on see meie vana inimkonna probleem, et me alati loodame, et keegi teine võtab vastutuse enda kanda ning sellest ohust tuleb ka rääkida ning seda ohtu tuleb arvesse võtta kui me vaatame, milliseid rahalisi vahendeid esitata, e-, e-, eraldatakse kriisilahendusfondi, isegi siis, kui kõik vahendid on olemas, mille kohta on ettepanek tehtud, ei saa me vältida sellist ohtu, et tekib järgmine Lehman Brothersi sarnane katastroof. jah, nüüd ma saan siis aru mida te äh, mõtlesite, äh, Gunnar Hökmark? mina olen siseturukomi-, küsimustega tegelev äh, volinik ja õigusloomelistes ettepanekutes, mida meie teeme, teeme me tihedat koostööd erinevate sektorite vahel ja mina võitlen selle nimel, et äh, finantsturud oleksid rohkem integreeritud, nagu ka ülejäänud siseturg, ühed, üks, ühed, ühtsed eeskirjad, ainult üks reeglistik, ainult üks siseturg, see on meie jaoks oluline. pangandusliidu järelevalve ja kriisilahendus peavad olema avatud ka nendele riikidele, kes ei ole euroala liikmed praegusel hetkel see kahekordne kultuur, mis võib tekitada probleeme, äh, seda tuleb arvesse võtta. meil on ühised aluspõhimõtted, see kriisilahendusdirektiiv, äh, mis on teie ees ja mille üle tuleb äh, hääletada, on meie ühisteks aluseks, see on meie ühtsed eeskirjad, meie single rule book nii-öelda ja see kehtib kõigi jaoks. ja enne seda backstopi ehk kaitsemehhanismi, nii nagu ma ütlesin Corinne Wortmann koolile, enne kui on selline avalik või riiklik kaitsemehhanism, on, tuleb arvesse võtta ka bail-in äh, võimalust, aga see samas maksumaksja ei tohi olla see, kes arve enda kanda võtab. meil on ühised alused, ühine reeglistik, seda tuleb rakendada ühtlustatumalt, föderaalsemalt euroalal, aga samad eeskirjad kehtivad ka euroalast väljaspool ja ma arvan, et see, siis sellisel moel õnnestub meil vältida seda, et tekib kaks erinevat panganduskultuuri, euroala sisene, euroala väline. ja Te viitasite, et ühise kriisilahendusfondi vahendid võib-olla teataval ajaperioodi jooksul ei ole piisavad. Äh, jah, sellise, me peame analüüsima igasuguseid külgi kriisilahendusest äh, väli, võimalikud välisrahastusvõimalused, kui sellel fondil peaks tekkima vajadusi kuskilt mujalt vahendeid hankida. härra Domenici. Signor commissario, <clears throat> eh, stiamo andando verso la fi-. härra volinik, ametiperiood äh, saab juba otsa ja me peame tegema esimesed kokkuvõtted äh, ning ma pean ütlema, et ma olen teie tehtud tööd alati hinnanud, aga mina esindan seisukohta, et kui me nüüd peaksime selle töö jagama kahte peatükki, kõigepealt reformi ja finantsturgude reguleerimispeatüki alla ja pangandussüsteemi peatükile, siis me võime olla pigem esimese punktiga, siis finantsteenustega rohkem rahul kui pangandusteenustega. mida teie arvate sellisest seisukohast? Teil olid suured ootused. kuidas teie protsentuaalselt äh, väljendaksite oma rahulolu, kas te olete kuuekümne protsendi või seitsmekümne protsendi ulatuses rahul tulemustega ja mis puudutab nüüd eesmärke, mis ei ole veel saavutatud, siis kui palju on neid protsentides? mida on veel realistlik ähm, saavutada selle ametiperioodi jooksul? mina sooviksin näiteks äh, teada ka, et kas te oskate midagi rohkemat öelda ka pankade struktuuri kohta ja see, kui suur on ähm, veel tegemata tööde protsendimäär. ja me peame arvestama ka sellega, et ähm, paljude ähm, suuremate riikide valitsusjuhid on ju teie tööd isegi blokeerinud. kõigepealt, kui me räägime siin tarbijatest ja oma kodanikest, keda vastupidiselt nende tahtele ähm, kasutati pangandussektori äh, õlekõrrena, siis äh, kodaniku jaoks äh, kõik see, mis aitab meil muuta pangandussektorit tugevamaks, pangad maksavad pankade eest, pangad oleksid paremini järelevalve all, paremini juhitud riski ja, ja pankroti juhtumid oleksid parema kontrolli all ja struktureeritumad, kõik need asjad äh, tegelikult on ju kodaniku jaoks olulised. nagu ka asjaolu, et kui pangad ja finantsturud on äh, ebastabiilsed, kõikuvad, äh, siis me teame kõik, et asjad on omadega läbi konkurentsivõimes, võime tagamisel peavad kõik oma endast parima andma, kõik riigid ja nii edasi ja nii edasi, aga kõige aluseks on siiski finantssüsteem. pärast Lehman Brothersit kogu äh, finantskriisi jooksul oleme näinud, kuidas äh, finantsturgude läbikukkumine on kogu meie majanduse kõikuma löönud Euroopas ja majanduskasvu õõnestanud. Euroopa juhid kahekümne esimesel juunil kaks tuhat kaksteist langetasid tähtsad otsused ja nüüd, kui me neid oleme rakendamas, loome me stabiilsust, kainet mõtlemist. ja see aitab meie majandust jalule seada, see on üks eeltingimus, mis aitab meil stabiilsust tagada. ja ma arvan, et meile õnnestub eeskirjastik stabiliseerida sellepärast et finantsturu ettevõtetel on vaja stabiilsust, prognoositavust, kindlat eeskirjastikku. härra Dominici, ka teie peate tegelema paljude, töötama paljude tekstide kallal, mis aitavad kaasa sellele, et kodanike ja tarbija huvisid kaitsta. tarbijate pakett panganduse, pangandustasude läbipaistvus, mobiilsus, prips, tarbijate kaitsed finantstoodete valdkonnas, kindlustustoodete vahendamine ja nii edasi ja nii edasi, kõik need teemavaldkonnad on mõeldud tegelikult ju selleks, et kaitsta meie tarbijat, et võtta paremini arvesse meie tarbijat. ja ja mul oleks väga hea meel, kui kõik need tekstid, mis äh, neid teemasid puudutaksid, saaksid hääletatud selle, enne selle aasta lõppu. aitäh. proua Tyson, Rahvapartei. Eh, aitäh, esinaine, härra volinik. Euroopa Keskpank vaatab ehm, üle ka erinevate pankade ehm, bilansid ja me oleme seda ka kolleegidega juba arutanud, minul tekib küsimus, kas pangandussektor teab, mis üldse toimub, aga kui ma vaatan, kuidas meedia vahetevahel nendele arengutele reageerib ja kui ma vaatan ka, kuidas asjaga mitte nii kursis olevad inimesed kõigele toimuvale reageerivad, siis võib-olla oleks kasulik, kui, et EKP viiks need, et kui EKP need stressitestid läbi viib, et siis ka äh, meediale tehtakse selline teadlikustamiskampaania, räägitakse täpsemalt nendest normidest, mitte et siin justkui meediale kukuks äh, ootamatu asi äh, justkui kuskilt välja, et äh, asju tõlgendatakse valesti, et võib-olla me peaksime ka meediale selgitama, mis üldse toimub, millised on need reeglid, milleks nad tehtud on, mida neist oodata ja, ja millised on oodatavad probleemid, sellepärast et me ju teame ka, et eh, pangad, isegi need pangad ei ole veel valmis nendeks uuteks rangemateks reegliteks ja ka praegune järelevalve tegelikult ei, on ebapiisav. ja millal te olete valmis tegema ettepanekut panganduse reformi jaoks järelevalve osas, ma tean, et tööd sellega käivad. ja minu koduriigis leitakse, et selline seaduse ettepanek peaks tulema, aga samas leitakse, et liikmesriigid peaksid sellega tegema, aga sellisel juhul ju tekib jälle killustatus ja seega äh, pangandusseadusandlus killustub ja see kindlasti töötab vastu ka Pangandusliidule ja ühtsetele reeglitele ja kindlasti praegu on veel vara teha ähm, järeldusi, me peame veel kaheksa kuud ähm, rasket tööd tegema, aga te juba ütlesite paari sõna, rääkisite paari sõnaga sellest, et mis on juba toimunud, et ähm, tuleb välja ka infobrošüür, aga kui ma nüüd näen, mida varasematel nädalatel äh, meedia on, äh, millist infot meedia on edastanud äh, ja seoses ka Lehman Brothersi pankrotiga, siis ma näen, et avalikkus isegi ei tea, mis toimumas on, millised seadused, eeskirjad on vastu võetud ja, ja, ja loomulikult on vaja ju ka üleminekuperioodi selle aga kommunikatsiooni tuleb parandada, sellepärast et inimesed kuulevad hoopis väga vastuolulist infot. on inimesi, kes eelneval nädalal lugesid lehti ja said aru, et tegelikult ei ole mitte midagi toimunud, mitte midagi pole ette võetud, eeskirju ei ole ei tugevdatud ega muudetud ega parandatud, asjad muutuvad palju hullemaks, nii et me peame tõesti midagi ette võtma selleks, et selgitada ka inimestele, mis on juba tehtud, millised on väljavaated proua Tyson proua Tyson ja esimesena vastaksin siis kolmandale küsimusele, mis puudutab kommunikatsiooni, see kvaliteedi ülevaatamine, quality review ja samamoodi nagu stressitestide puhul, mida algatati mõned aastad tagasi, siis selle eesmärgiks on asju parandada, aga ma arvan, et tuleb esitada loomulikult kõigest selline globaalne ülevaade, ma olen teiega nõus. seda ütlesin ma tegelikult ka äh, laupäeva hommikul ministritele. ja kui äh, Euroopa Keskpanga asepresident, äh, Euroopa pangandusjärelevalve esindajad, ka neile ütlesin, see kvaliteedi ülevaatus, aga quality review, mida peab olema kooskõlastatud Euroopa panganduse järelevalve stressitestidega. ja kommunikatsioon on väga oluline, et vältida igasugust spekuleerimist tulemuste teemadel ja ma palusin kõikidel nende asutuste juhtidel, kes nende stressitestide ja hinnangutega tegelevad, teha see strateegiline töö ära. Te ei ole üksi, proua Tyson, meie komisjonis samuti püüame seda strateegilist ülesannet täita. mis puudutab pankade restruktureerimist, siis äh, novembris esitan ma Euroopa Komisjoni ettepaneku äh, selle valdkonna kohta. ja mul on väga pädev meeskond, kes selle teemavaldkonnaga on tegelenud varem ja töötab sellega äh, ka nüüd ja nad töötasid terve suve pangandusjärelevalve ja panka, pank, pangandusliidu teemadel ja ma tean, et Belgias siin valmistatakse ette oma riiklikku seadust, Saksamaa on seda teinud ka äh, Saksamaal on töötatud selle kallal ja Belgia seadusandlik ettepanek on üsna sarnane Prantsusmaa ja Saksamaa omaga. ja ma ei tea täpselt, millal see peaks jõustuma, aga igal juhul meie oleme valmis töötama kõikide kapitaliseerimise, juhtimise, järelevalve äh, ja pankade restruktureerimise teemat puudutavate dokumentide kallal äh, ja kõige selle eesmärgiks on tagada läbipaistvus äh, klientide, maksumaksjate, kodanike kaitse. kas sellest piisab? ei, ei ma arvan ise, et me peaksime minema veelgi kaugemale, me peaksime riskide juhtimist, juhtimise lahku lööma ja äh, ja iseäranis proprietide äh, trading äh, osas see turu tegemise valdkond vajab täpsemat täpsustamist. ja me meie teeme omalt poolt oma ettepanekud, ma arvan, et äh, teen ettevalmistused ära ja liikmesriikide seadused, äh, ma arvan, on sellega ühildatavad. Äh, me lähme mõningates punktides sellegipoolest kaugemale, kui mõningates liikmesriikides on seda tehtud mis puudutab kommunikatsiooni, siis mina ei ole kunagi ajakirjanikelt ega ka teistelt nõudnud enesega rahulolu või meiega rahulolu. ja me oleme andnud oma lubadusi äh, ja oleme neid ka täide viinud. aga meie peame tegelikult aru andma kodanike eest, nii nagu teiegi. ja suurem osa õigusaktidest, mille üle me oleme hääletanud, mis on võtnud meie energiat, öiseid töötunde, on ära hääletatud. vastu võetud. kuid nad ei, veel ei ole rakendunud, me oleme aga samas kiiresti tööd teinud ja kui me võrdleme oma saavutusi ameeriklastega, Todd Frank aktiga, siis äh, me oleme väga kiiresti tõesti tööd teinud. aga demokraatia nõuab, nagu võtab aega ja õigusaktide jõustumine võtab aega, nii et äh, siin ei ole midagi teha ja seda tuleb ausalt välja öelda, suurem osa õigusaktidest, kõige põhjapanevatest õigusaktidest jõustuvad kahe tuhande kolmeteistkümnendal, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja see muudab väga palju pangandussektorit äh, kapitaliseerimise, järelevalve küsimustes, äh, samuti nagu ka äh, krediidireitingu agentuuride küsimustes. ma tean, et inimesed on kannatamatud ja nad ei näe, et asjad oleksid nende igapäevaelus muutunud, kuid ma arvan, et neile tuleks asju selgitada, tuleks neile edastada objektiivset infot ning äh, inimesed peavad kõige tähtsamaks neid asjaolusid, mis nende igapäevaelus on kõige tavalisemad ja kõige igapäevasemad. ja läbipaistvus äh, pangandussektoris äh, ja sotsiaalne ettevõtlus on võib-olla niisugused asjad, mida saab just muuta nähtavaks meie kodanikele. Eh, <laughs> suur tänu. suur tänu, härra volinik, et äh, tulite siia meie ette esinema. ja ma sooviks nüüd kõigepealt õnnitleda tehtu puhul ja tänada teid äh, teid teile tehtud töö eest. ja ma usun, et te võite ka edaspidi olla veendunud, et meie parlament teie tööd toetab. nüüd, mis puudutab Pangandusliitu, siis mul on paar küsimust. esimene küsimus, esimene küsimus puudutab metoodikat. mis puudutab ähm, ühist kriisilahendust, siis seal on väga palju üle võetud ka vastavast äh, direktiivist. aga nõukogu on oma versioon äh, sellest tekstist. ja kas ähm, Euroopa stabiilsusmehhanism peab siis lähtuma sellest, ma tean, et on äh, käimas ka äh, trialoog ja siis on, tuleb arvestada veel selle kaheksateistkümne protsendiga. ja veel üks äh, märkus. kui nüüd likvideerimine tuuakse äh, liidu tasandile, siis tuleb siin arvestada ka erinevate kaitsemehhanismidega ja samas ei tohi, tuleks siin arvestada ka teiste institutsioonidega. nüüd äh, paar sõna selle nõukogu kohta. sellel nõukogul peavad olema ka vastavad äh, pädevused ja volitused. nii et see organ, mis tegeleb kriisilahendusega, siis ma sooviksin teada, millised on komisjoni pädevused selle nõukogu raames ja kas äh, selle organiga liituvad siis ka eksperdid või kust nad saavad oma ekspertteadmised ja kas ähm, komisjon ähm, siis teeb koostööd ka EBA-ga või siis ka kriisilahendusfondiga, nii et äh, ma sooviksin teada, kuidas see nõukogu oma äh, ülesanded saab täita. ja nüüd, mis puudutab investorite kaitset, siis ma arvan, et sellel ettepanekul on äh, potentsiaali, et ka investorid kaitsta, et hoiustajaid kaitsta. aga hoiuste tagamissüsteem peab ka panustama üldisesse süsteemi, aga sellisel juhul me ju kaugeneme sellest, kaugeneme sellest, mida on tehtud mõningates liikmesriikides juba hoiuste taganemise, hoiuste tagamise osas, nii et ma arvan, et seadusandluse osas on meil veel väga palju ära teha, aitäh. Äh, äh. suur tänu, proua Ferreira, nende kommentaaride eest äh, meie ühise töö kohta. jah, ma olen teksti ähm, viinud sisse blogis ministrite nõukogus vastu võetud teksti ähm, nende poliitilise ühisseisu koht, äh, koha kohta, mis äh, oli pikaajalise töö tulemus tegin seda ainult tehnilise juriidilistel põhjustel, kuid see arutelu on endiselt avatud, see ei mõjuta meie demokraatlikku tööd, mis leiab aset nii nõukogus kui parlamendis Euroopa tasandi kriisilahenduse kohta. tegin seda tehnilistel juriidilistel põhjustel, kuid see ei mõjuta meie edasisi arutelusid. teiseks kaitsemeede, backstop. mina tegin ettepaneku ja arvasin, et see vastab äh, parlamendi soovidele, äh, äh, mis on esitatud resolutsioonis, et oleks erakaitsemeede, kuivõrd tegemist on pankade rahastusega ning siis oleks selle kõrval ka avalik kaitsemeede, mis täna juba toimib ja mis äh, toimiks äh, ESM-i põhiselt. see on see, kuidas meie oleme ette näinud võimaliku kaitsemeetme, mis minu jaoks on tõesti viimaseks lahendiks, sest ma kordan veel kord üle, et kogu see õigustekstide arsenal, mis püüab paremini kaitsta ja juhatada, väldivad pankrotte, kuid äh, kui konjunktuurilistel äh, põhjustel tekib tõesti pankrotiolukord, siis on meil vaja kriisilahenduse arsenali kasutada, kus kasutatakse bail-in lahendust aktsionäride ja teiste toetusel, millest räägime hiljem ning teiseks äh, siis see kaitsemeede backstop ja eesmärgiks on teha kõik, mis võimalik, et vältida selle kaitsemeetme kasutamist. komisjoni rolli kohta ministrid äh, rääkisid sellel teemal väga palju, peab selguse huvides ütlema, paljud äh, ministrid väljendasid oma kõhklusi selle rolli suhtes, mis mina komisjoni poolt välja pakkusin, kuid äh, püüdsin selgitada siiski seda küsimust, et komisjon ei ole kriisi lahendaja, tõepoolest ka me ei tahagi seda rolli, meil on teatud äh, roll riigivõla puhul mängida ja eriti uute reeglite raames, äh, kus pankade puhul tuleb riigivõlga läbi vaadata, aga komisjon ei soovi kriisilahendusametit äh, hakata siin mängima, vaid me soovime olla äh, Eh, institutsiooniks, kes saab teatud eh, tõuke anda. ma vaatasin, millised institutsioonid saavad kiiresti reageerida ning leidsin, et see on eh, kõige halvem, kõige vähem halb lahendus kõikidest halbadest lahendustest, et komisjon mängib seda rolli. kuid kui teil on muid lahendusi välja pakkuda, siis mm, pakkuge need välja ja siis me arutame nende üle kuid äh, meie tahame olla institutsiooniks, kes vajutab nupule, kes äh, käivitab äh, kriisilahendusplaani, mis on eelnevalt läbi ja arutatud. ja iga plaan, iga pank peab direktiivi põhjal vastava plaani välja mm, töötama, et siis, kui Euroopa Keskpank äh, Äh, teatab, et äh, tegemist on kriisiolukorraga, siis äh, komisjon vajutab nupule, tuginedes siis riikide autoriteedile, kuid loomulikult see olukord võib veel areneda vastavalt aruteludega, mis me teie ja ministritega peame. nagu te teate, viimase punkti puhul ähm, hoiustajate äh, Äh, käsitlemine on väga delikaatne küsimus, äh, me nägime Küprose puhul, äh, kuidas üksainus kommunikatsiooniviga võib põhjustada väga suuri tundeid ja ma saan sellest väga hästi aru ja me peame tagama hoiustajatele mm, teatud tasandil alati nende hoiused kõikjal. nii et me oleme eelistanud kasutada siin äh, nõukogu lähenemist, aga triloogi raames on meil vaja veel seda veel arutada, tegemist äh, on ähm, küsimusega, kus äh, on vaja tagada tõhus hoiuste kaitse, kuid siin ei ole veel nõukoguga kokkulepet saavutatud selles küsimuses, ma arvan, et see Äh, tase peab olema võimalikult tõhus. Uh, meil on veel neli inimest ja kakskümmend minutit, loodame, et kõik saavad äh, sõna võtta ja nüüd äh, Rahvapartei nimel Belgia. Grazie, signor presidente, ringrazio il commissario per. suur tänu, ma tänan volinikku selle sõnavõtu eest alguses ning ma pean ütlema, et teekaart mis ta välja tõi äh, koos äh, äh, finantsturgude stabiliseerimise ning järelevalvega, tagamaks investoritele teatud julgeolek ja tagada kodanikele usaldusväärsus, ma arvan, et Teie jaoks on olnud viimased kolm aastat üsna rasked, isegi raskem kui oleks olnud äh, merendusvoliniku roll Titanicu uppumise järel. ma arvan, et äh, te olete jätnud äh, siin palju lahtisi otsi, meil on veel palju, palju ülesandeid täita, kuid tahaksin rõhutada siin ühte aspekti, see, millest rääkisite põgusalt, kuid Äh, mida peaks minu meelest veelgi süvendama, ehk pangandussüsteemi lähendamine reaalmajandusele. ma tahaksin kuulda, mida teie arvate võimalikust äh, e, eristamisest äh, maksunduse puhul, kus suurte krediidiinstitutsioonide sissetulek, mis tuleb reaalmajandusest, Ehm, on võrreldav lisandväärtusega, mis tuleb eh, finantssektorist, ma arvan, et eh, siin on võimalik tõeline lähendamine pangandussüsteemi ning reaalmajanduse nõudmistele, eriti võttes arvesse väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, kus me soovime loomulikult kõik finantsturgude stabiliseerumist ning eh, Äh, lahendada äh, äh, ning soovime kõikide kriiside lahendamist. jah, suur tänu selle hinnangu eest, mis te andsite meile tööle, mis me teeme juba kolm ja pool aastat. Te rääkisite Titanicust. selge on see, et kaks ja pool aastat tagasi eh, oleks see euro peaaegu kokku varisenud finantskriisi tõttu, mis sai alguse USA-st, pankade nõrkuse tõttu paljudes Euroopa riikides ja selle mm, sideme tõttu tõttu pankade probleemide ja võla, riigivõla vahel, selle tõttu, et Eurotsoonis hoolimata Jacques Delors'i soovitustest kümme aastat tagasi ei olnud ühtset valitsust ja euro oleks peaaegu kokku varisenud. ning äh, tuleb äh, siiski tunnustada seda, et äh, euro ei vajunud põhja tänu paljude valitsuste julgusele ja ma arvan, et võtsime õiged meetmed selleks, et euro ei läheks põhja. ja me tahame, et rööpad oleksid siin paralleelsed ja see eurorong on uuesti oma sõitu alustamas, rahu on tagasi tulnud, sellepärast äh, soovin jätkata tähelepanelikult ja järjekindlalt, et oma ülesannetega lõpule jõuda, sest äh, Euroopa investorid äh, ning turud soovivad ning ka kodanikud soovivad seda, et me teeksime seda, mis me oleme lubanud ja et see ka töötaks. praegu veel olukord ei ole selline paljud valitsused teevad jõupingutusi, et võlakoormat vähendada ning minu kolleeg Olli Rehn teeb suuri jõupingutusi Eurotsoonis ning äh, mina teen teiega koos siin õigusaktide teemalist alustööd. ja nüüd peame Äh, hindama neid investeeringuid, me ei tohi kärpida majanduskasvu kärpemeetmetega, me peame äh, tegema ühiseid jõupingutusi, meil on nüüd äh, uus tööstuspoliitika, siin on väga palju asju, mis vajavad muutmist, me peame koos selle majanduskasvu ja konkurentsivõime Euroopas üles ehitama ning ma arvan, et me oleme õigel teel siin. Te tõstatasite veel ühe küsimuse mis puudutab esitas äh, äh, sissetuleku maksustamist ettevõtete puhul, siin on äh, see idee täiesti arusaadav, kuid praeguses õiguslikus olukorras on kõik maksustamisküsimused liikmesriikide pädevuses ja kui me püüame teha ühtset maksustamist, nagu minu kolleeg Žemeta teeb väga julgelt, ja minu jaoks oli täiesti ebatõenäoline, et äh, meil oleks äh, kakskümmend kaheksa täiesti erinevat ettevõtete maksustamise alust ühtse turu raames, kuid äh, režiimide püüab siin käibemaksu küsimust lihtsustada. Te näete, kui aeglaselt see kõik Eh, edasi liigub, sellepärast et siin on konsensuse nõue, võib-olla peaks teatud juhtudel sellest konsensuse nõudest mööda vaatama ja looma tugevdatud eh, koostöö selleks, et kiiremini edasi liikuda ühtse turu raames, eriti just Eurotsoonis. nii et mida siis vahepeal saame ära teha, eriti just VKE-de jaoks eh, praeguste õigusaktide raames härra Tajaniga tööd, teeme koostööd erinevates sektorites, me peame tõesti siin eristama eh, VKE-sid teistest ettevõtetest eh, ja CRD neljas on vastavad meetmed äh, ette nähtud nendele pankadele, äh, vähem ranged meetmed ette nähtud nendele pankadele, kes laenavad VKE-dele, nii et äh, me püüame teha kõikidel tasanditel tööd selleks, et finantse suunata VKE-desse. ja me peame siin eristama ka ligipääsu rahastamisele VKE-de puhul ja lihtsustama nende ligipääsu ka börsile ja me oleme siin kaalunud äh, näiteks VKE-dele spetsiaalse börsi rajamist Euroopas ja äh, pikaajaliste investeeringute puhul on mul ka üks idee äh, luua Euroopa tasandi hoius nüüd, kui meie äh, rong on uuesti äh, sõitma asunud, siis miks me ei võiks äh, tagada Euroopa tasandi finantstoodet, hoiust Euroopa tasandil, mille tootlus oleks suunatud just VKE-de rahastamisse. Need on sellised proaktiivsed meetmed, mida minu meelest tuleb just võtta. Uh, väga hea, meil on veel kolm küset ja nüüd härra Sanchez Preseda SND nimel. Yes. aitäh. ka mina hindan neid algatusi, mida komisjon on välja pakkunud ja ma arvan, et see on väga positiivne. ja ka härra voliniku äh, seisukoht finantsturgude reformide osas on minu meelest vägagi positiivsed. nüüd paar küsimust on veel ähm, lahtised nüüd äh, hüpoteetide, hüpoteekide rahastamine ja äh, parlament on hääletanud äh, juba esimesel lugemisel selles küsimuses ja nüüd peatselt jõuab kätte ka selle direktiivi rakendamine, ma tean, et komisjon üritab meiega koostööd teha selleks, et see esimeses, esimese lugemise ajal juba lõpuni viia ja see oleks tõesti väga negatiivne, kui me ei saaks õigeaegselt seda äh, tööd kiiresti lõpetada, et võib-olla te oskate paari sõnaga öelda veel selle teema käsitlemise viimasest faasist. nüüd äh, hüpoteekide äh, direktiiv. siin tuleb esitada veel aruanne, mis puudutab võlgnevusi ja selle aruandega peab ju ka volinik arvestama ja siin see ei puuduta mitte ainult tarbijalaenu, vaid, vaid ka teisi laenusektoreid ja seetõttu tuleks selles aruandes kindlasti kõik sektorid hõlmata. nüüd äh, struktuurireform, ma tean, et on välja pakutud juba üks algatus sügisel, pakuti see algatus välja ja ma sooviksin äh, teada, kuidas seda struktuurireformi kooskõlastada, kooskõlastada ka teiste suuremate pankade seisukohtadega. härra Sanchez-Presedo, mul oli väga hea meel parlamendi hääletustulemuste üle ja ma tänan teid äh, selle eest, äh, mis me saavutasime hüpoteeklaenude küsimuses ja mis on kodanikele väga oluline. Te tuletasite õigustatult meelde, et äh, siin on üks punkt, mis ei ole iseendastmõistetav vastuolu nõukogu ja parlamendi vahel, mis on seotud äh, institutsioonide vahelise leppe rakendamisega ja öö, ähm, mina ütlen, et ma mõistan äh, parlamendi seisukohta, kuid ka nõukogu peab omalt poolt äh, kõik äh, tegema, et äh, kokkuleppele jõuda. ma tean, et teie esimees rääkis sellest Leedu eesistujaga ja ka mina rääkisin temaga reedel ja laupäeval ning ma mõistsin, et tegemist on olulise põhimõttelise küsimusega parlamendi jaoks me peame siin kindlasti lahenduse leidma, me ei kavatse ju blokeerida selle teksti rakendamist hüpoteeklaenude kohta, mis on väga olulist teemat puudutav, sellepärast me peame kindlasti leppeni jõudma ning äh, ma ütlesin eh, Leedu eesistujale, millal ma saaksin selle teemaga tegeleda, selleks, et lihtsustada nõukogu ning parlamendi vahelise kokkuleppe saavutamist siin on meil siis äh, hüpoteeklaene puudutav tekst ning need elemendid, mida teie soovite selleks, et saavutada vastutustundlikke laene. ja siin on meetmed, mis äh, meie välja pakume, nii et finantstoodete tarbijatest äh, peetakse rohkem lugu, neile antakse rohkem infot ja ja neile tuleb ka anda süstemaatiliselt infot nende riskide kohta, mis nad võtavad. ma mm, tõin need teemad välja ka oma sissejuhatavas äh, sõnavõtus ja me peame tagama sellise vastutustunde tänu sellele õigusaktile. proua Luling, palun. suur tänu härra volinik, te algatasite umbes nädal aega tagasi komisjonis ettepaneku, kuidas raha fonde reguleerida, tegemist on finantssektoris olulise ettepanekuga ning ähm, see finantssektor on reageerinud ähm, üsna kahetiste tunnetega, ma olen täiesti ka täiesti nõus, et sellest ei piisa kui äh, komisjoni ähm, algatus äh, kahtluse alla seada, kuid ma ootan teiepoolseid kommentaari. Nendele kommentaaridele vastuseks, äh, kus öeldakse, et need reeglid, mis praegu välja pakuti, lähevad palju kaugemale kui praegu kehtivad reeglid kuid te teate, et Euroopa tasandil meil reeglitest puudust ei tule. praeguses äh, madalate intressimäärade kontekstis on rahafondidele igal juhul ähm, raske pinnale jääda ning äh, nendele praegu rangete reeglite peale sundimine äh, Äh, tähendab neile hukatust ning äh, nende turvameetmete tagamine kolme protsendi tasandil, mis te olete välja pakkunud, on eriti suuri kahtlusi tekitav. sellepärast tahaksin teada, mida teie arvate nendest kriitilistest kommentaaridest finantssektori poolt, mis puudutavad teie ettepanekut ja kas te oleksite valmis äh, seda ettepanekut äh, uuesti läbi vaatama kuidas siis äh, teha nii, et äh, seda sektorit paremini reguleerida, mis on praeguses majanduskontekstis tugevalt nõrgestatud, ma arvan, et siin tuleb leida tasakaal. Paul Olüling võib-olla vastan veel kiiresti härra Sanchez Presetole, sellepärast et ma ei vastanud tema viimasele kommentaarile ja siis äh, tuleme tagasi selle pangandussektori reformi juurde. ma äh, valmistan seda äh, reformi ette, kaaludes riske vastavalt sellele, kas pank turg äh, teeb investeeringuid äh, äh, spekulatiivsel tasandil või traditsioonilisel tasandil laenates klientidele. ning ähm, me püüame siin ka pangandussektori erisust silmas pidada kui te vaatate pangandussektori kriise, siis ei ole ilmselge, kas tegemist tegemist äh, on investeerimispankadega nagu Lehman Brothers äh, või universaalsete pankadega, kes selle kriisi tegelikult põhjustasid, siin on väga erinevaid juhtumeid ning äh, ma tahaksin neid juhtumeid objektiivselt kaaluda ning tahaksime, et peaksime kinni pangandussektori mitmekesisusest, mis on eeliseks Euroopa pankade puhul meil on mõned suured äh, universaalsed pangad, äh, kuid ka neli tuhat kooperatiivpanka. Äh, proua Lulling. Financial Stability Board ähm, ja ülemaailmse tasandi organisatsioonid soovivad keelustada alternatiivsed fondid ja fondid, mida äh, nimetatakse Sinaviks. Äh, mina olen äh, järginud siin Jusko nelja suurt soovitust varipanganduse kohta selles ettepanekus, mis ma tegin. ma ei ole siin välja pakkunud nende fondide keelustamist kahel põhjusel. kõigepealt sellepärast, et ma arvan, et me saame saavutada teatud turvalisuse taseme, et teiste meetodite abil, läbi tugeva juhtimise, puhvrite, läbi kolme protsendi tasandil sellepärast ma ei arva, et siin peaks keelustama ning teine põhjus on see, et need fondid on teatud äh, suurte riikide aluseks, eriti just Luksemburgis ja Iirimaal ning ma olen ettevaatlik nende meetmete suhtes, mida me esitame, millised on nende mõjud äh, riikidele. nii et öö, äh, minu ettepanek, mis läheb hääletusele, on konkreetsed reeglid nendele fondidele koos turvapuhvriga, mis minu meelest on äh, täiesti äh, hallatav. ja kui selline puhver oleks juba olemas olnud, siis äh, peaaegu kõik probleemid, mis pangasektoris tekkisid varipanganduse tõttu, kõik need probleemid ei oleks siis üldse tekkinud, need fondid oleks saanud vastu astuda nendele probleemidele. Need fondid moodustavad suure osa meie majandusest ja nad äh, sekkuvad umbes äh, triljoni euro ulatuses äh, tehingutesse, nii et ähm, ma olen teinud oma ettepaneku market money fondide kohta, et neid konsolideerida ja neid säilitada mõned äh, leiavad, et äh, need meetmed on liiga ranged, teised leiavad, et nad ei ole lii-, piisavalt ranged. ja ma arvan, et me valisime kesktee, äh, mis on kõige mõistlikum ja mis tagab samas ka piisavalt läbipaistvust. Finally, Mr Ramon Tremosa. härra Ramon Tremosa. aitäh, esinen ja viimane küsimus. see puudutab siis äh, pangandusi, niisugust reeglistikku ja nüüd me teame, et terve rida valitsusi ei soovi sellele äh, üldse ähm, kriisilahendusmehhanismile ähm, volitusi selleks, et juhtida Euroopa pankasid. kas on võimalik äh, saavutada äh, siis ähm, Euroopa tasandil ühine otsus selle mehhanismi osas? vastan teile jah, härra Tremosa, jah kuulates ära meie õigusteenistuse arvamuse ja nemad on kooskõlas ka nõukogu äh, juriidilise arvamusega, keskpanga arvamusega on võimalik tõesti Euroopa kriisiohjamisfond ja ka kriisilahendusmehhanism aluslepingu artiklist sada neliteist lähtuvalt paika panna. ja Äh, me leiame, et tegemist on äh, tugeva õigusliku alusega ning kordaksin seda, mida ütlesin alguses. kas äh, see tähendab seda, et see oleks ideaalne, lõplik ja täiuslik? ei, sugugi mitte. me peame kriisilahendusmehhanismi ja süsteemi paika saama võimalikult kiiresti, sellepärast et olla valmis kõikideks ootamatuteks kriisideks. me peaksime suutma äh, võimalikku pankrotti juhtida kiiresti ja kontrollitult ja ei tohiks mingisuguseid tõkkeid tekkida selles protsessis. aga meie ettepanek oleks integreeritult paik, panna paika äh, kõigepealt ühtne kriisilahendusdirektiiv ja siis äh, euroalal seda ühtset kriisilahendusmehhanismi jõustada. ja hiljem, lähtudes euroala toimimisest, tuleks tõenäoliselt seda kriisilahendusmehhanismi parandada. ütlen ka kohe, et Euroopa stabiilsusmehhanism, mis on valitsusvahelise süsteemina olemas ja kus tuleb rakendada ühehäälsusvõimalust, see võib tulevikus kujuneda Euroopa ühtseks kriisilahendusmehhanismiks. ja me oleme pidanud pankasid päästma äh, liikmesriikide abiga, kes ei olnud valmis ega harjunud tegema sellisel tasandil koostööd äh, selleks, et päästa, hoida ära suurem kriis ja see uus süsteem kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kui valitsused seda soovivad, kui teie soovite seda, äh, ma loodan, et me saavutame dünaamilise kompromissi, et see süsteem jõustub ning et seda on võimalik hiljem äh, parandada ja arendada. suur tänu, lugupeetud volinik, suur tänu, kolleegid, ma arvan, et see arvamuste vahetus äh, me voliniku ja meie vahel andis mulle põhjust järeldada, et me teeme oma tööd sellepärast, et, et tulevikus Lehman Brothers sarnaseid katastroofe ära hoida, me muudame meie finantssüsteemi tugevamaks, stabiilsemaks, kuid teie liik-, küsimustest võin ma ka järeldada ka, et, et liikmesriigid peavad ka oma ülesannete kõrgusel olema ning äh, olema valmis ka vastutust kandma ning vastu võetud õigusakte jõustama ja üle võtma ma ütlen alati inimestele seda, et kui me mingisuguse õigusakti vastu võtame, rahvas küsib, millal see jõustub ja me ütleme kaks tuhat kolm, neliteist, kaks tuhat viisteist ja ma rõhutan alati, et sellisel, et see on see kuupäev, mis ajaks tuleb kindlasti õigusakt üle võtta, aga keegi ei takista liikmesriigil seda varem teha. suur tänu teile, volinik, selle suurepärase arvamuste vahetuse eest.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 okei okay,, I am going to make a start because I see that we have our raporteur. ma alustan sellepärast, et ma näen, et raportöör on kohal ja variraportöörid samuti, vähemalt kõige olulisemad variraportöörid on siin praegusel hetkel kohal. ehk siis need, kes on otsustanud arvamusele, arvamuste vahetusele kohale ilmuda, on kohal ja järgmine päevakorrapunkt oleks siis kindlustuse loodusõnnetuste ja inimpõhjusega õnnetuste puhul ja öö, ähm, meie raportööriks on härra Terho. annan teile kõigepealt sõna ja siis variraportööridele ka. suur tänu, lugupeetud äh, esimees, kallid kolleegid mul on väga hea meel, et me saame nüüd äh, arvamusi vahetada sellest äärmiselt keerulisest küsimusest. meil siin Euroopa Parlamendis on kohustuslik kanda hoolt meie äh, kodanike heaolu eest, teha seda õiglaselt ning äh, me arvestades meie ettevõtlusmaailma vajadusi. sedakorda selle raporti puhul see tasakaalu säilitamine nõuab meilt iseäranis suuri pingutusi ja hoo suurt hoolikust ma loodan, et meie arvamuste vahetuse käigus ja raportit ette valmistades olete te valm-, oleme valmis näitama, kuidas Euroopa äh, tasandi äh, meetmed võiksid äh, lisandväärtust liikmesriikide kodanikele tuua. kindlustust on vaja ja me peame arvesse võtma ta-, tellija, kohalikud tingimused ja muu selline kohalik tasand võib seetõttu olla tähtsam äh, ning äh, seda kui Euroopa Liidu tasand, äh, aga ei pruugi seda alati igas olukorras olla. ka komisjon omalt poolt on tõdenud, et selline kõigile sobiv ühtne mudel ei ole ehk kõige mõistlikum ega või tulla kõne alla sellises kontekstis. ma olen me peame olema avatud erinevatele mudelitele ning me peaksime lootma, et Euroopa Liit vähemalt suudab infovahetust ja teabevahetust parandada. ka see on juba suur ülesanne, sellepärast et katastroofe ja õnnetusi on mitmesuguseid ja ka ühesuguseid või sarnaseid õnnetusi on raske omavahel täpselt võrrelda. selle esimese arvamuste vahetuse käigus olen ma suure rõõmuga valmis kuulama erinevate fraktsioonide arvamusi, seisukohti ja ootusi seoses selle raportiga. suur tänu! härra Langen, palun, Rahvapartei fraktsiooni nimel. aitäh! ma arvan, et me peame siiski natukene põhjalikumalt vaatama ka detaile. komisjon selle rohelise raamatuga on teinud esimese eh, katse ähm, nelja valdkonda, mis on seotud kindlustusega ja, ja, ja inimpõhiste katastroofide kahjude ennetamisega teha ja kindlasti see lähenemine ei ole sobiv kõikidele liikmesriikidele. me teame, et tegu on eelkõige just äh, suure finantsohuga ja seetõttu mõningates liikmesriikides toimivad kindlustusmehhanismid on olemas ja viimane üleujutus Saksamaal tõi väga huvitavaid tulemusi. nimelt äh, tulemuseks oli see, et, et üleujutuse katastroofid, mis as-, leidsid aset äh, varasematel aastatel, viisid erinevate mm, ähm, riskiennetusmeetmeteni, nii et eh, ettevõtted, kes eh, kahjusid kandsid varasemalt, eh, nemad võtsid ennetavaid meetmeid, isegi väikse ja keskmise suurusega ettevõtted võtsid selliseid ennetavaid meetmeid. ja sellises väikelinnas nagu Kremmer kodanikualgatused tagasid selle, et lisatamme ehitati ja kui me soovime nüüd leida Euroopa lahendust, siis ma arvan, et me peaksime tähelepanu pöörama ka sellele, et kodanike omaalgatust ei tohiks halvata, sellepärast et omaalgatusega saab saavutada rohkem kui ähm, täieliku ähm, riigipoolse ennetus, ähm, ennetustegevusega ja ja mina leian, et me ei tohiks võtta selliseid meetmeid, Ehm, mis täielikult lämmatab kodanike omaalgatuse ja ma äh, toon veel kord ühe näite, mis on seotud ka üleujutustega. Äh, Teckendorfi äh, piirkonnas toonaulajatel üks kolmandik ehm, majapidamistest on viimastel aastatel vastavad kindlustused, kindlustuslepingud sõlminud ja kaks kolmandikku majapidamistest ei teinud, aga kui nüüd riik vastavad meetmed võtab, siis see tähendab, et kas üks kolmandik majapidamistest nendest kindlustuslepingutest äh, loobub, sellepärast et äh, nüüd on olemas äh, miinimum kindlustusmeetmed Euroopa Liidu tasandilt ette nähtud ja see tegelikult halvab kodaniku omaalgatusi nii et eh, siin rohelises raamatus on ära ka näidatud, eh, mitu protsenti SKT-st eh, satub ohtu nende kogukahjude tõttu ja Taanis ja Leedus vastavalt nendele ähm, tabelitele tormikahjud on ähm, suuremas ohus, aga seal on ju ka torme ehineb rohkem, näiteks üleujutuste puhul Tšehhi, Bulgaaria, Poola, Rumeenia, seal on kõige suuremad kahjud ja, ja Austria on kõige suuremad kahju kannatavad riigid. nii et need ohtu, ohud, mis on ähm, olemas, looduskatastroofide ohud, mis on olemas, need jagunevad liikmesriikide kaupa väga erinevalt ja me peame arvestama nende geograafiliste eripäradega ja seetõttu te-, tulebki tõstada küsimuses, kuidas me saame siin tekitada stiimulit ähm, ähm, ka ettevõtetele, siin me oleme rääkinud äh, ka kohustuslike kindlustus, ähm, kohustuslikest kindlustustest äh, näiteks tuumajaamadele, äh, samuti ka mis puudutab ähm, nafta ja gaasiettevõtteid, Mehhiko lahest on meil seal olemas vägagi äh, hiljutine näide ja mis puudutab kahjukäsitlust ja kahju haldamist, siis sinna tehakse viiteid ka kindlustusvahenduse direktiivile ja seetõttu ma arvan, et selle teema, seda teemat peab korralikult äh, käsitlema, siin ei saa automaatselt asjale läheneda, vaid siin tuleb arvestada erineva äh, mentaliteediga, tuleb arvestada ka sellega, et äh, et ähm, erinevalt ähm, suhtutakse ka sellesse, et äh, kas riik peab äh, kõige eest vastutama ja ma arvan, et ka neid aspekte selle rohelise raamatu tulemuste ähm, käsitlemisel ei tohiks unustada. suur tänu ja sotsiaaldemokraatide nimel härra Paldini, palun. Evo, hvala. Ja ću iskoristiti priliku da govorim hrvatski. Suur tänu. Kasutaksin võimalust ja räägiksin horvaatia keelt. Tahaksin tänada siin äh, proua esimeest ja tänada kõiki neid, kes on kandnud hoolt selle eest, et meil on täna võimalik äh, kuulata tõlget horvaatia keeles ja ka rääkida horvaatia keeles. loodan, et te kuulete tõlget hästi, äh, paistab, et kõik kuulevad tõlget hästi sellisel juhul äh, lugupeetud äh, esinaine, kallid kolleegid. see roheline raamat, mille on esitanud äh, Euroopa Komisjon, on hea alus meie raporti koostamiseks ja rohelises raamatus on kirjeldatud seda, kuidas asjad praegu on ja kuidas oleks võimalik praegust olukorda parandada. kuidas parandada Euroopas katastroofide vastu kindlustamist. me peaksime pakkuma tarbijatele ennekõike kogu vajaliku info, et nad saaksid langetada teavitatud valiku. rohelises raamatus on just nimelt sellele ka keskendatud kesk- ja ma arvan, et ka meie peaksime rõhku panema just nimelt sellele. sellest peaksime rääkima põhjalikumalt, peaksime rääkima kohustuslikust kindlustusest, eh, samuti ka koondatud eh, kindlustustest ehk nõndanimetatud insurance pool sidest eh, ja valitsus asutuste osalemisest. ma arvan, et tegemist on hea dokumendiga nii tarbijate seisukohast kui ka valitsuste seisukohast ning leian, et me peaksime saavutama õige tasakaalu kõikide asjaosaliste vahel. ilma sellise tasakaaluta me ei saavuta edu selles töövaldkonnas, aitäh! suur tänu! suurepärane tõlge, äh, mis toimis suure, toimis suurepäraselt, sellepärast et meil on suurepärased tõlgid. kuulsime iga sõna teie sõnavõtust, härra Tolvalts, ALDE fraktsioon, palun. suur tänu, lugupeetud äh, esimees, kõigepealt suur tänu äh, komisjonile Rohelise Raamatu eest ja samuti ka raportöörile sissejuhatava sõnavõtu eest. looduskatastroofid ja inimtegevusest tingitud katastroofid on kahjuks tõsiseks probleemiks nii Euroopa Liidus kui ka ülejäänud maailmas aga äh, muret valmistav on äh, rohelisest raamatust äh, loetav asjaolu, et katastroofe juhtub üha sagedamini. ülemaailmne soojenemine tõenäoliselt suurendab selliste katastroofide tõenäosust, nii et me peaksime mõtlema, kuidas seda trendi ümber pöörata. aga enne, kui me suudame seda teha ja trendi ümber pöörata, peaks, peame paraku rääkima teistest asjadest, sealhulgas ka kindlustus komisjon avaldas oma rohelise raamatu aprillikuus ja sel suvel toimus Kesk-Euroopas suur üleujutus, kannatasid Austria, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, mina külastasin üleujutuste piirkondi paar kuud hiljem ja ma võin öelda, et hävitustööd olid väiksemad kui pärast Bayeri Poppenheimi ja varasemaid rüüsterünnakuid. ja aga sellegipoolest me peame sellest teemast rääkima. raportöör ja mina oleme pärit liikmesriikidest, kes on samuti kannatanud äh, erakordsete kliimatingimuste all äh, tõsised äh, talvised tormid ja suvised üleujutused, mis muutuvad üha sagedasemaks komisjoni rohelises äh, raamatus on rõhutatud, et inimesed süstemaatiliselt alahindavad looduskatastroofide ohvriks sattumise riski. oleme optimistlikumad, kui me peaksime olema ja vähem pessimistlikud, kui me peaksime olema. erakordsed kliimaolud on uueks nähtuseks meie jaoks, kutsudes neid erakordseks või äärmuslikeks, me tegelikult alahindame nende mõju ja võib-olla tavainimene siis ei saagi aru, kui tõsine võib olla nende mõju ja ulatus ja seetõttu on raske rääkida kindlustusest. mis puudutab kohustuslikku kindlustust äh, ja selle võimalust, mis on tõstatatud rohelises raamatus, siis ma ei ole põhjalikult veel uurinud seda, kuidas erinevates liikmesriikides on asjad korraldatud ja kuidas liikmesriikide süsteemid toimivad, kuid sellega seoses tekib mul mitmeid huvitavaid küsimusi, kas kreeklased peaksid Elbe üleujutuse puhul sakslastele abikätt osutama oma finantsvahendite äh, näole ja ootan huviga, mida sakslased arvavad sellest. Äh, kindlustuskulude äh, koondamine on huvitav mõte, kuid indiviidide vastutus, liikmesriikide planeerimisametite vastutus Äh, ja me teame, et äh, tänavad võivad äh, ja planeerimine võib mõjutada üleujutuste tekkimist. inimesed võib-olla ehitavad oma hooneid ohtlikesse piirkondadesse, samuti mõningad protsessid võib-olla aitaksid muuta jõu, jõe üleujutuste kindlamaks ja nii edasi. kui individuaalsed majaomanikud äh, ei võimalda ennetavaid meetmeid võtta, siis kes äh, vastutab, kui tekitab selle tulemusena äh, liigne üleujutus? ma tean, et üks osa rahvastikust ei tahaks kohustuslikus kindlustussüsteemis osaleda ja kreeklased ja sakslased üksteist aitamas see tähendaks seda, et meil oleks Euroopa tasandi Äh, kindlustusmehhanism, aga võib-olla on mõelda siiski ainult liikmesriigi tasandi kindlustusmehhanismid. Need on erinevad mõtted, mis mul on pähe tekkinud seoses selle teemaga ja ma rohkem üksikasjalikumalt neid ei käsitleks, olen juba olnud piisavalt äh, provokatiivne siin ja äh, räägin siis oma Soome sõbraga sellest täpsemalt ise juba soome keeles jah, provotseerimine on väga teretulnud, ütleb proua esinaine, sellepärast et see ainult äh, viskab õli tulle. härra Kiigalt, kõigepealt äh, äh, soomlaste provotseerimine on mulle alati olnud imekspandav, ma arvan, et sakslaste provotseerimiseks on siiski rohkem pisut provotseerimist vaja, kui soomlased seda suudavad teha aga ma tahaksin kõigepealt öelda, et mul on väga hea meel kuulata siin horvaatia keelt, tere tulemast teile ja ootan rõõmuga koostööd teiega. mis puudutab sellest tänase teema sisu, siis meie fraktsioonil veel ühine, ühised seisukohad puuduvad, kuid mul on põhjapanevad kahtlused kogu selle, selles projektis. Werner Langen mainis seda. nimelt Äh, moraaliriski probleem. moraaliriski probleem tekib sellepärast, et kui on kala alakindlustatus, äh, siis sellisel juhul poliitiline kogukond tavaliselt äh, päästab neid, kes ei ole oma kindlustuse eest maksnud, selliseid juhtumeid on meil Saksamaal olnud äh, palju, suured äh, la-, looduskatastroofid on sellised hetked, äh, mida riik ära kasutab, inimesed tunnevad üksteisele kaasa ja väga raske on jätta teisi, teistele abikätt osutamata, aga kui äh, alati osutatakse riigi poolt abikätt, siis pole mingisugust koht, mingisugust stiimulit kindlustuslepingut sõlmida ja samuti ka vajalikke muutusi ellu viia, nagu Werner Langel mainis. kohustuslik kindlustus, mis on äärmuslik lahendus selleks, et vältida ühiste päästeoperatsioonide ja rahaliste väljaaitamiste vajalikkust ning mis peaks äh, tekitama ühtsustunnet, äh, kus inimesed ütlevad, et me oleme üks sama rahvas äh, ja me oleme valmis aitama neid, kes elavad piirkondades, kus on elatud juba tuhandeid aastaid ja selline solidaarsus võib-olla peaks olema tuleviku mõte tulevikuplaan, sellisel juhul kindlustusettevõtted peaksid pakkuma mitte liiga kalleid kindlustuspreemiume, äh, võimalus on ka see, et me peame alati äh, leppima sellega, et riigid peavad olema valmis abikätt osutama selleks, et poliitikud saaksid kaamera ees sellega uhkeldada, kui on äh, see häda kätte jõudnud. mina ei ole sugugi mitte veendunud, et meil oleks nendes küsimustes vaja Euroopas kõigile ühtset lähenemisviisi, kõigile ühtset mudelit ma ei ole veendunud, et see on vajalik, ma tahaksin küsida, mida komisjon arvab, millisel määral see on vajalik äh, ja kuidas lähimuspõhimõte siin mängu tuleb. mina isiklikult selle ühtse mudeli vajalikkuses kogu Euroopas äh, ei ole veendunud, väga raske on siin leida õiget tasakaalu. ja teatises, nii nagu ka raportöör mainis, on äh, mitmeid mõtteid, praktilisi mõtteid selle kohta, kus Euroopa võiks lisandväärtust tuua juurde teadusuuringud, heade tavade ja kogemuste vahetamine selles valdkonnas, samuti strateegia, mis aitab piiriüleseid riske kooskõlastatult juhtida, ohjata. kasulik oleks, kui ei oleks moraali riski liikmesriikide vahel, et üks liikmesriik oma tegevuse tulemusena põhjustab tõsisemaid üleujutusi teises liikmesriigis, näiteks Saksamaa ja Hollandi puhul võib Reinijõgi siinkohal olla üheks selliseks valdkonnaks, kus selliseid ohte võiks tekkida. aga teisigi valdkondi on olemas ja teisigi piirkondi on olemas. Euroopa võiks tulla mängu siis, kui on tekkinud mingisugused vastuolud, kui ühes liikmesriigis on tuuma jaamade kindlustamine kohustuslik, aga teistes ei ole ja energiaturg muudkui kasvab, siis teki, võib tekkida konkurentsimoonutuste probleem. ja sellisel juhul oleks tegemist inimtegevusest tingitud katastroofidega ja selliste juhtumite puhul peaks Euroopa dimensioon olema tagatud. Jean-Paul Bezet, äh, minu kolleeg, jätkab tööd selles valdkonnas, paraku teda ei saanud, ta ei saanud täna siia tulla, aga me peame väga põhjalikult analüüsima, kas kõigile sobiv ühtne mudel sobib äh, ja on üldsegi vajalik ja äh, kuidas jääb lähimuspõhimõttega. ma tahaksin komisjonilt märksa selgemat selgitust selle kohta, mida tuleks teha Euroopa tasandil ning kus kuidas langetada solidaarsuse määra kohta otsuseid ja miks meil peaks olema äh, kahekümne kaheksas liikmesriigis äh, üks äh, mudel. mina selle mudeli vajalikkuses, nagu öeldud, veendunud ei ole ning ootan komisjoni selgitusi. härra Kamal, suur tänu räägin äh, Ashley Foxi, Euroopa Konservatiivide Reformistide variraportööri nimel, aga loen tema märkmed teile ette, katsun seda teha ilma, et ma liigselt kedagi provotseeriks. Äh, jah, britid ja sakslased, neid ei tohi provotseerimiseks üles kutsuda. härra Fox tervitab seda, et kindlustuse kättesaadavust ja piisavust äh, kavatsetakse analüüsida, kuid rohelise raamatu ettepanek kohustusliku kindlustuse kohta tekitaks praktilisi raskusi ja, ja ka kontseptuaalselt oleks see raskendatud, kuidas komisjon õigustaks kohustust kindlustust omada, kui praegu peredel ja leibkondadel on niigi vähe ressursse. samuti härra äh, Fox jagab siin avaldatud muret, kolleegide poolt avaldatud muret, kui äh, liikmesriigi tasandil härra Foxi arvates tuleks selle kohta langetada otsuseid. kolleegid, kelle kodupiirkondades on olnud üleujutused, võivad rääkida, et inimesed ehitavad uusi majasid täpselt samadesse piirkondadesse, kuhu, kus üleujutused olid. mida selle puhul ette võtta, selle üle peaks otsustama näiteks Tšehhi Vabariik liikmesriik lõppkokkuvõttes maksab kulud, mitte Euroopa Liit ja ma arvan, et me peaksime lihtsalt lihtsustama kindlustuslepinguid äh, tarbijate jaoks äh, ning äh, paremat riskihinnangut tagama ning jagama infot, mille põhjal tarbijad saaksid paremini teavitatud valikuid teha. ja nii ütles siis härra Fox. härra Langen, palun. jah, ma unustasin veel paar asja ära, et konsultatsiooniprotsess ähm, toimus ka ja ma paluksin, et komisjon oma seisukohti väljendaks selle kohta kolmekümnendal juunil see konsultatsiooniprotsess lõppes, võib-olla on ka vahepeal mingisuguseid tulemusi juba jõudnud, et mis puudutab siis õiguslikke küsimusi, mis seal tõstatati. nimelt, et tegu peaks olema tsiviilõigusega ja mõned liikmesriigid seda ei soovi, nii et kas komisjon oskab paar sõna ka selle kohta öelda? Okay, well, I mean, kas komisjoni esindajad on siin kohal, nii et nad saaksid vastata küsimustele? minu meelest on see tõesti väga huvitav arutelu sellepärast et ma ei ole Austraaliast raamatut lugenud, aga, aga ka minul on mõningaid küsimusi, et kas siin on mingisuguseid lünkasid, mida tuleks täita, mis annaksid ka oma lisandväärtuse, sellepärast et mina saan aru, et on mõningad äh, katastroofid, mis, mida ei saagi üldse kindlustada, mille vastu ei saa ka kindlustada et kas komisjon on samal arvamusel, et võib-olla komisjon saab natukene põhjalikumalt selgitada meile seda ja vastata ka nendele küsimustele, mis esitati, et ja ma sooviksin ka teada, et kas on mingisuguseid, kas annab mingit lisandväärtust, kui väidetavad, väidetavaid lünkasid hakatakse täitma, aitäh well,. aitäh ma olen täna siin esimest korda komisjonis ja vabandust, äh, vabandust, et ma väga süstemaatiliselt võib-olla ei lähene kõikidele nendele küsimustele, mis siin esitati, minu nimi on Lukas Partei ja ma olen äh, Turu äh, peadirektoraadis. meie peadirektoraat koordineerib, koordineeris rohelise raamatu tööde koostamist ja sellega olid ka, sellesse koostamisse olid kaasatud ka äh, Sanko ja Justice Secfini äh, peadirektoraat, äh, ka taksud ja mm, ka teised peadirektoraadid. nii et siin me üritame tõsta teadlikkust ühest teemast, mis on muutunud aina ilmsemaks Euroopa Liidus ja puudutab siin inimtegevusest põhjustatud looduskatastroofe ja oma rohelises raamatuses me oleme üritanud olla natukene provokatiivsed, aga ka äh, peda-, ähm, nii-öelda äh, pedagoogilised. me oleme üritanud vaadata, kas Euroopa Liit saab midagi ära teha, sellepärast et me näeme, et paljudes liikmesriikides äh, on tegu nii-öelda alakindlustusega, me ka näeme, et mõningates liikmesriikides looduskatastroofide osas on leitud lahendusi, aga terves reas liikmesriikides Äh, need arengud jäävad ikkagi maha teistest ja seetõttu me oleme siin tea-, teadlikkust suurendada ja me, ja selle rohelise raamatu eesmärgiks oligi jagada parimaid äh, tavasid ja ka vaadata, et kas üks, kas mõnda, kas on mõni Euroopa mm, meede, mida saaks kasutada selles valdkonnas. nüüd, mis puudutab konsultatsiooniprotsessi, siis, äh, siis need lõppesid juulikuus ja praegu me vaatame läbi vastuseid ja me saime eh, umbes kuuskümmend viis vastust erinevatelt eh, sidusrühmadelt, eh, parlamentidelt, kindlustusettevõtetelt ja ka teistelt asjasse puutuvatelt organitelt ja see analüüs peaks siis tulema hiljem, see peaks siis avaldatama ka meie veebilehel. Te ütlesite, et kuuskümmend viis vastust oli, küsib proua esinaine ja millised organisatsioonid vastasid näiteks? kahjuks ei ole komisjoni esindajal mikrofoni. nii et kui ma õigesti mäletan, siis tegu oli kindlustusettevõtetega, samuti kindlustusmaaklerid, samuti ähm, mõningate liikmesriikide parlamendid, valitsused ja tarbijate ähm, ühendused vastasid esinaine. nüüd, kui kolleegidel on küsimusi, siis me saame kindlasti teile ka saata emaili, et saada detailsemaid vastuseid ja ma saan aru, et tegu on teie esimese eh, esinemisega siin, tere tulemast ja ma saan aru, et tegu ei ole, et te väga süstemaatiliselt praegu ei osanud siin vastata nendele küsimustele, aga me tuleme nende juurde tagasi. nüüd ma annaksin sõna veel kord raportöörile, et ta annaks meile infot selle kohta, kuidas me läheme edasi selle äh, aruteluga. suur tänu. Ähm, siin tehtud avaldused olid julgustavad, sellepärast et need olid väga hästi omavahel kooskõlas ja kattusid väga hästi minu enda mõtetega. ma loodan, et me jätkame oma koostööd äh, heas koostöövaimus äh, ja ma ise olen juba teksti koostamas. võtan teie tehtud märkusi loomulikult arvesse teksti koostades ning äh, ma olen veendunud, et me jõuame raportini, mis on kõigile meeltmööda. ja siis ajakava kolmekümnendal äh, oktoobril tuleb siis raporti tutvustus ja, ja me peame siis sama juurdepääsuga konsultatsioonidele, nii et me siis näeme ka online'is, mis, mida vastati. kahekümne seitsmes oktoober on siis muudatusettepanekute tähtaeg no, ja komisjonis on hääletus äh, seitsmeteistkümnendal detsembril ja ja veebruarikuus läheb see siis täiskokku. aitäh teile! aitäh komisjonile. ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. The, but this is Yeah, so we, we're a little bit of, we're a little bit ahead of... me oleme natukene muutnud oma ajakava, me oleme natukene ette jõudnud oma ajakavast. me ootame veel järgmist raportööri. nii et siis me peame lihtsalt ootama oma kolleegi, kuni ta siia jõuab. Is an opinion, is it? Yes. We have our shadows. meie variraportöörid on vist siin. üks, üks variraportöör, äh, Kleeve. ja Sveni ka ei ole kohal roheliste poolt. ai, ta ikkagi on kohal, ta lihtsalt istus mu muule kohale, nii et Sven on ka siin kohal. nii et raportöör ja üks variraportöör on veel puudu, nii et me peame natu-, paar minutit ootama. aga ärge palun ära minge. ärge, ärge palun lahkuge saalist. sest muidu meil on keeruline jälle oma töödega otsa peale saada, me oleme eh, täna väga hästi oma töödega edenenud nii et äh, palun, äh, palun kutsuge raportöörid nüüd kohale järgmise päevakorrapunkti arutelemiseks. Okay, so it's the last point in fact today. nii et tänase päevakorra puhul on tegu ka viimase päevakorrapunktiga. We cancel these two, that's right, they are cancelled. Non, oui, oui, euh, on attend M. Berthaud pour la prochaine rapport. Parce qu'on on est un peu en avant. me oleme oma päevakorras natukene ette jõudnud äh, ajaliselt äh, ja ootame ära, et tuleks raportöör ähm, härra Bertot, et saaks jätkata. varireportöörid paistab, on kohal We're, we're going, I think we're ready to start. aga nüüd saame siis pihta hakata, meie raportöör on ka kohale tulnud. nagu ma alati ütlen, kõige olulisemad inimesed on kohal, variraportöörid, nemad teevad äh, selle teema kallal kõik töö ära, nii et ähm, see ongi kõige olulisem. härra Bertol. Sorry? Je ne parle pas italien Itaalia keelt ma ei räägi, ma räägin saksa keelt, prantsuse keelt ja natuke türgi keelt, aga rohkem mitte. You are leaving but you are one of my shadows, don't leave. aa, oh, kas te tõesti lahkute, te olete üks minu variraportööridest, ärge ometi lahkuge siit. eks ole Um, uh, tere tulemast, äh, härra Berto. me jõudsime ajakavas pisut ette ja eelmise raportiga saime kiiresti ühele poole, ma tuletan teile meelde, et ega tegelikult meie ajakava ja ajad ei olegi täpsed, vaid ainult äh, ähm, umbmäärased, nii et nüüd on teil igal juhul sõna. Signor Presidente, io innanzitutto mi scuso per tutto quello che dirò. lugupeetud äh, esimees, kõigepealt ma sooviksin äh, vabandada selle eest, äh, mida ma just hakkan ütlema siin, sellepärast et esimest korda on mul oma töö Euroopa Parlamendi liikmena ja oma ülesanne täita siin konkreetselt, nii et kindlasti ma mõned asjad ajan sassi esimees ütleb, et äh, me lihtsalt jõudsime pisut varem ette oma ajakavale, nii et ärge tundke ennast süüdi, meil on hea meel, et äh, te olete siia kohale tulnud. jah, ma arvan, et äh, ma olen juba ka oma dokumenti koostades mõningaid vigu teinud tõenäoliselt, aga see teema, mis mulle on siis eraldatud ja millest ma peaksin tegema, koostama raporti töötajate finantsosalus ettevõtete tuludes. olen vaadanud meie ja analüüsinud siin, milliseid instrumente saaks kasutada, olen toonud siit omalt poolt välja mõningad äh, mõtted, koondanud need ühte dokumenti, vaatasin äh, ettevõtete töötajate finantsosaluse edendamise võimalust äh, e-, ettevõtte aktsiakapitali märkimise näol või siis võlapaberite emiteerimise näol, mida emiteeritakse ettevõte just nimelt töötajate jaoks. ja siin on keskmes töötaja, töötaja tasu, äh, maksusoodustused võivad üheks võimaluseks olla siin äh, ja üks võimalus veel oleks palgad, palkadega seotud meetod. üks osa töötaja palgast võiks olla aktsiakapitali näol. Neid selliseid aktsiaid ettevõte pakuks just nimelt töötajatele ja jällegi võiks sellega kaasneda ettevõtet, ettevõttele soodsad maksusoodustused. nii et äh, ettevõtte poolt pakutav ja töötaja poolt äh, neto saadav kasu oleksid kooskõlas. see võiks, äh, see võib, sõltub aktsia väärtusest, selle väärtusest turul ja ettevõtte hindamismehhanismidest ja loomulikult ettevõtte kulud sellist aktsiat pakkudes peaksid olema võrdsed selle tuluga, mida saab ettevõtte töötaja seda, sellest aktsiast siis äh, veel üks võimalus äh, oleks, veel üks asi, mida tuleks kaaluda, on äh, endiste töötajate finantsosalus tuludes, mõnikord on tegemist ettevõtetega, olukorraga, kus ettevõte läheb pankrotti või ettevõte või, või inimesed on sunnitud ettevõttest lahkuma neid koondatakse, sellisel juhul saaks neid vahendeid kasutada äh, uue töökoha leidmiseks ja sellisel juhul äh, võiks olla tegemist sihtotstarbeliste vahenditega, mis on mõeldud ettevõtte töötajale juhul, kui äh, nad jäävad tööst ilma. kindlasti tuleks kaaluda ka riske erinevate mudelite puhul krediidiasutused äh, peaksid äh, hindama neid äh, aktsiaid, neid võla või võlakirju, mida emiteeritakse ning arvesse tuleb võtta ka börsiettevõtted ja börsiväliste ettevõtete eripärasid loomulikult börsiettevõte väärtpaberid peavad vastama ka sellekohasele õigustikule. sellest, seda ma ei ole põhjalikult ähm, tegelikult analüüsinud, siin ootan huviga, mida kolleegid, äh, kolleegidel on öelda ja mida on öelda ka tööhõivekomisjonil. nüüd on meil võimalik anda sõna variraportööridele paistab, et siin selle raporti puhul, selle algatusraporti puhul on meil oma äh, eksklusiivne pädevus äh, väikeste keskmise suurusega ettevõtete äh, väljakutsed, maksusoodustused ja nii edasi. aga nüüd siis variraportöörid peaksid aitama teil koostada seda arvamust. kõigepealt proua Kleva. suur tänu kõigepealt äh, tahaksin tänada raportööri härra Bertotti selle äh, ettevalmistava töö eest, äh, mis käsitleb töötajate finantsosalust ettevõtete tuludes. viimastel aastatel on kriis muutunud üha tõsisemaks, mitmed ettevõtted on läinud pankrotti ja kaotanud likviidsuse ettevõt- ja ka riigiettevõtetes on riik olnud sunnitud äh, riigiettevõtte aktsiaid müüma ja sellega seoses on tõstatatud küsimus äh, töötajate osalusest äh, ettevõtete tuludes ja ühisosalus. ka Euroopa tasandilt on see temaatika leidnud toetust. me peame looma oma Euroopa raamistiku, mis aitaks sellistele süsteemidele toeks olla ja samal ajal äh, tagaks äh, töötajate finantsosaluse süsteemide vastastikuse tunnustamise Euroopas. komisjon äh, võiks selle teemaga töötada ning esitada ühtlustatud õigusliku raamistiku volinik Barnier ühel kuulamisel, mis käsitles seda tema teemat, eelmisel aastal seda ka lubas ja ilmas ja keskenduda pea, keskenduma peaks pikaajalisele jätkusuutlikule arengule, äh, vabatahtlikkusele, ma arvan, et see vabatahtlikkus peab olema kindlasti kaasatud, ettevõtte töötajad saavad ise osaleda, otsustada, kas nad tahavad sellises finantsosaluse süsteemis äh, osaleda või mitte tuleb kasutada ära rahandus, rahapoliitikat, maksupoliitikat äh, ja on töö ja tuleb küsitleda ka tööandjate, töövõtjate ja ametiühingute arvamust. samuti äh, kindlasti tuleks püüda häid tavu levitada. juba on selliseid süsteeme Euroopas, on selge et äh, Põhja- ja Lõuna-Euroopas on olukord töötajate finantsosalussüsteemide küsimuses väga erinev tähelepanelikumalt tuleks uurida maksuküsimusi. potentsiaalne topeltmaksustamine võib tekitada probleeme ning sellisel juhul piirata ka töötajate vaba liikumist, kui tegemist on ettevõtetega, mis tegelevad ja kutsuvad piiriüleselt. me peaksime leidma ka Euroopa tasandi moodus liikmesriikide äh, toetamiseks maksusoodustuste loomisel selliste süsteemide jaoks. maksusoodustused on eduka finantsosaluse äh, üheks eeltingimuseks. ettevõtete aktsiakapitali äh, märkimise ja võimaluse puhul tuleks täpsustada pensionisüsteemide investeeringute võimalust ning aktsiate ostmise võimaluse täpset ülesehitust me peame olema ettevaatlikud, sellepärast et me ei tahaks, et ettevõtted täielikult asendaksid palgad tulu jagamise süsteemidega. ja lõpetuseks veel üks pea-, asjaolu, me peaksime oma eesmärgiks seadma finantsosaluse osas kvaliteedi äh, mis tagab, et kõik töötajad saavad võrdsetel alustel sellistes süsteemides osaleda. hoolsuskohustus, kohustus, mis peab tagama, et kõik võtavad vastavaid ja vajalikke hoolsusmeetmeid, peaks samuti olema tagatud. esitan omalt poolt mõned muudatusettepanekud ning ootan juba pikisilmi tul-, koostööd tulevikus. härra De Backer, palun. suur tänu, esimees, ka mina tahaksin tänada kõigepealt raportööri tehtud töö eest. mina leian, et kogu see arutelu on üks osa laiemast äh, ettevõtte juhtimise äh, arutelust, mis on midagi enamat kui lihtsalt palk. siin oleme keskeldunud ainult palgale ja äh, finantsosalusele, aga ma arvan, et üldisemalt peab äh, tagama, et kõik stiimulid, mida äh, juhtiv tasand annab, oleks kooskõlas äh, riskide arenguga. loomulikult selline süsteem peab olema vabatahtlik, seda tuleb pakkuda töötajatele, kes soovivad osaleda, ma olen oma enda koduriigis näinud, et väga, et sageli inimesed ei soovi seda kasutada, seda võimalust kasutada, sellepärast et selle süsteemiga kaasnevad ka oma riskid. kui sul on juba finantsosalus ettevõttes, siis äh, võib sellest nii võita, kuid ka kaotada, kui ettevõtte väärtus väheneb. nii et äh, sellises kontekstis on kõige olulisem ettevõtete teavitamine ning teavitamine võimalikest riskidest. krediidiagentuuride kaasamine, ma ei tea, kas see on vajalik, loomulikult börsiettevõtte puhul on see iseenesestmõistetav, Äh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtte jaoks äh, ei ole tegemist likviidsete äh, varadega, nii et sellist, siin on see vähem asjakohane. ja seda tuleb kasutada lisana tavalisele palgale, tavalisele tasule, see selline finantsosalus ei saa kunagi sajaprotsendiliselt tavapalka asendada ning ja maksust maksustamissüsteem, mida sellise tulu puhul rakendatakse, peab olema teistsugune. topeltmaksustamine erinevate liikmesriikide vahel, noh, seda tuleb analüüsida ja aga ka liikmesriigi siseselt võivad olla kattuvaid maksumeetmeid, mida, mida tuleb samuti analüüsida ettevõtted peavad saama investeerida oma rahasid ettevõttesse, aga see on täiesti tavaline investeerimine äh, nagu iga investori puhul ning äh, ma ei saa aru, miks me peaksime siin äh, eristama neid inimesi, kes on endised pensionärid, äh, selle ettevõtte pensionärid. ma arvan, et kui tegemist ei ole enam ettevõtte töötajaga, siis tuleks kõiki inimesi kohelda võrdselt. ma esitan sellega seoses ka mõned muudatusettepanekud, aga üldiselt ma arvan, et tasustamine, palgaküsimus ning lisa on väga oluline teema, mis aitab äh, parandada töötaja võimalusi ettevõttes. suur tänu, annan sõna siis raportöörile, kuna roheliste variraportööri pole kohal, äh, nii et palun, teil on sõna. suur tänu, kallid kolleegid. tahaksin tänada kolleege sõnavõttude eest ning äh, selle eest, et te juhtisite tähelepanu ühele asjaolule, mida mina oma raportis või arvamuse projektis ei maininud. Äh, tegelikult ähm, äh, vabatahtlik, vabatahtlikkus esimeses lõikes ma ei ole tegelikult konkreetselt välja toonud seda, et selline finantsosalus peaks olema vabatahtlik ma, ma olen esimeses lõikes välja toonud just nimelt selle, et selline süsteem peaks olema vabatahtlik ähm, ning äh, samuti ma leian, et see peaks olema ka pikaajaliselt äh, jätkusuutlik. tahtsin omalt poolt rõhutada ka seda, et ettevõtted äh, võivad osaleda kas üksi või ühiselt, ähm, pidades silmas siin siis ametiühinguid või erapensionifondi mis saab äh, kollektiivselt äh, sellises äh, programmis, sellises süsteemis osaleda. jah. märkused kolleegide poolt olid väga huvitavad, nii iseäranis, mis puudutab äh, endiste ettevõtte töötajate ja praeguste ettevõtte töötajate osalemist äh, võrdsetel alustel, äh, tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et et kui ma räägin endistest töötajatest, siis ma ei pea silmas pensionäre, kes on, kelle tööelu on lõpule jõudnud, vaid ma pean silmas neid töötajaid, kes, keda koondati ning äh, kelle puhul selliste vahendite kasutamine võiks äh, aidata kaasa uute töökohtade leidmisele. ma arvan, et sõnastust on siin võimalik vast ehk täna parandada, aga see oli ainult üks äh, esimene sammukene äh, arvamuse koostamise teel. suur tänu, ma leian, et tegemist on väga hea arvamusega ja variraportööride kommentaarid olid ka asjakohased kolmekümnendal oktoobril on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kahekümne viiendal novembril räägime nendest muudatusettepanekutest, hääletame samal päeval ja siis täiskokku läheme selle asjaga kolmeteistkümnendal jaanuaril jaanuarikuise täiskogu osaistungjärgu jooksul, tööhõivekomisjon peab seda veel kinnitama aga nendele, kes on siin vastu pidanud pika päeva lõpuni, äh, ütleksin ma, et äh, homme alustame tood kell kümme, mitte kell üheksa. Euroopa majandusjuhtimise poolaasta teemaline arvamuste vahetus äh, liikmesriikide parlamentidega on ette nähtud kella kolmest kella poole viieni ja siis jätkame oma komisjoni tööd pärast seda, kui me oleme liikmesriikide parlamentidega arvamusi vahetanud. head õhtut teile ning suur tänu, et te osalesite komisjoni töös konstruktiivselt ja positiivses koostöövaimus, aitäh!